Good morning, friends. We start... tere hommikust, kolleegid, alustame oma koosolekut. me võime päevakorra lugeda kinnitatuks järgmise muudatusega. viies päevakorrapunkt tuleb arutusele enne kolmandat päevakorrapunkti ja põhjus on see, et meil on täna siin külaline proua Joomi Renström, kes on äh, sotsiaalpoliitika, haridus, tööhõive ja kultuurikomisjoni esimees regioonide komiteest ning kuna meil tihtipeale siin komisjonis toimuvad arutelud regionaalsetes küsimustes, siis on äärmiselt oluline, et meil on siin külaline regioonide komiteest ja anname talle sõna niipea kui võimalik tõlge on täna olemas kõigisse keeltesse, välja arvatud malta, horvaatia ja kaeli keel. ja nüüd lühikene tagasiside ka tööhõivekomisjoni külaskäigust Eurofondi kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal juunil. meie komisjoni Ähm, delegatsioon külastas siis äh, seda fondi ning sekretäriaat on äh, koostanud siis taustdokumendi, kus on kokku võetud delegatsiooni külaskäik. ning äh, see taustadokument on siis nende koosoleku dokumentide hulgas, mis on teile välja jagatud. tahaksin teile samuti meelde tuletada, et meil toimub täna avalik kuulamine sellel teemal, kuidas töökohti Euroopasse tagasi tuua Äh, see kuulamine algab kell kolm pärastlõunal ning äh, kuna äh, väga mm, tugevalt nõuti selle avaliku kuulamise korraldamist, siis tahaksin meelde tuletada teile, et ka kohale tuleksite, et meid seal kuulamas liiga vähe ei oleks. ja nüüd annan sõna proua Joomi Renströmile kõigepealt tahaksin teid tänada, sellepärast et ma äh, külastasin regioonide komiteed eile ning äh, meil toimusid äh, arutelud härra Nicolas Schmidtiga, kes on eesistujamaa Luksemburgi esindaja ja samuti olid kohal ametiühingute esindajad, ettevõtete esindajad nii et, et eh, arutelud olid tõesti väga elavad ning eh, minu arvates oli nendest kasu. niisiis, nii palju sissejuhatuseks ja nüüd palun, proua Renström, teil on sõna. ja te loomulikult võite kõnelda emakeeles. aitäh selle eest, et mind täna siia kutsusite mul on väga hea meel siin olla selleks, et kindlustada koostööd Euroopa Parlamendi tööhõivekomisjoni ja regioonide komitee SEDEC komisjoni vahel. nagu te teate, algas regioonide komiteel selle aasta veebruaris uus mandaat, meil on mõned uued liikmed, uus president ja uus ülesannete jaotus komisjonide vahel ning äh, sotsiaalpoliitika, hariduse, tööhõive ja kultuurikomisjon SEDEC loodi ka selliste ümberkorralduste käigus. me liitsime siis kahe eelneva komisjoni ülesanded ning mul on väga suur au olla selle uue komisjoni esinaine järgmised kaks aastat. vaatamata sellele, et tegemist on uue komisjoniga on regioonide komisjon juba alu-, komitee juba alustanud koostööd tööhõivekomisjoniga, oleme teinud väga head koostööd teie raportööride ja variraportööridega väga olulistel teemadel, nagu näiteks äh, tööhõivesuunised, töö ja töö, tervishoiu ja tööohutuse teemad, sotsiaalse ettevõtluse roll ja samuti oleme tegelenud ähm, Euroopa platvormiga deklareerimata töö vastu ning ähm, praktikakohtade kvaliteediraamistiku ning EURES süsteemi reformiga nii nagu parlamentki, on äh, regioonide komitee juhtinud tähelepanu sellele, et tööhõive ja sotsiaalpoliitika peaks olema olulisel kohal Euroopa Liidu laiemas poliitilises kontekstis, arvestades Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärgi ja hiljutise kriisi tagajärgi, tahame tõsta selliste teemade tähtsust. eile oli meil võimalus, nagu proua Ulskog juba ütles, äh, võtta teda vastu SEDEC-i komisjonis ning tema eh, edastas meile väga selge sõnumi. ta ütles, et teie töötate eh, algatusraporti korral sotsiaalse dumpingu teemal ja meid eh, huvitab väga see teema ja võib-olla saaksime anda ka omapoolse panuse mina olen veendunud, et selline koostöö on hea mõlemale institutsioonile ning on äärmiselt oluline, et me töötaksime koos äh, Euroopa Parlamendiga nõuandva organina on meie ülesanne kohalike omavalitsuste hääl Euroopa Parlamendis ja teistes institutsioonides toimuvates aruteludes kuuldavaks teha, hoolitsemaks selle eest, et kõik õigusaktid ja te tõenäoliselt teate, et kolm neljandikku õigusaktidest kohaldatakse regionaalsel ja kohalikul tasandil. kõik, kõiki neid õigusakte tuleb konsulteerida Euroopa regioonide ja linnade esindajatega. see on väga oluline, kui te, kui me tahame, et seadused ka toimiksid me kõik teame, et äh, viimastel aastatel on Euroopa kodanikud hakanud üha skeptilisemalt suhtuma Euroopa projekti ning äh, äh, regionaalsed ja kohalikud poliitikud, need, kes on regioonide komitee liikmed, peavad mängima väga olulist rolli, sest ähm, just nimelt rohujuure tasandilt tuleb Euroopa Liit kodanike juurde tagasi tuua. ning selleks, et Euroopa projekt ähm, püsima jääks, Äh, oleks vaja, et Euroopa roll inimeste igapäevaelus äh, muutuks üha selgemaks, äh, sellepärast et praegu inimesed eriti ei usu, et Brüssel suudab nende heaks midagi teha, kohalikel tasandil tundub, et Brüssel on nendest väga kaugel ma arvan, et meie kaks institutsiooni, SEDEC ja Euroopa Parlamendis, omavad väga suurt potentsiaali, kui nad tegutsevad koos. ning mida rohkem me teeme koostööd, seda rohkem Euroopa Liidu seadusaktid peegeldavad ka kohalikke vajadusi ning seetõttu äh, omandab Euroopa Liit ka kodanike jaoks lisandväärtust. nagu me kõik teame, on meil väga palju mõtteid, meil mõlemal institutsioonil on tahe midagi ära teha ning meil on väga, me oleme koostanud väga palju algatusraporteid ja arvamusi, aga ka komisjon peab tulema välja õigusloomealaste algatustega tööhõive ja sotsiaalpoliitika vallas. Junckeri komisjon E, siiamaani e, on üritanud läheneda terviklikult tööhõive teemale ja ma arvan, et meie ei ole ainsad, kes seda on märganud. ning seetõttu meie peaksime avaldama survet komisjonile, et komisjon tuleks välja ka konkreetsete ettepanekutega, et lahendada tööhõive vallas väga olulisi probleeme nagu kõrge tööpuudus äh,, Äh, sotsiaalne ebavõrdsus, ebapiisavad oskused, äh, sotsiaalne tõrjutus, äh, tekib oht, et inimesed lihtsalt lähevad kas Euroopast ära või leiab aset sotsiaalne dumping. president Juncker on parlamenti kutsunud üles hoolitsema selle eest, et Euroopa tegutseks rohkem, et Euroopa saaks kolm A reitinguga sotsiaalküsimustes täpselt nii, nagu Euroopa Liit üritab saada kõige kõrgemad reitingud äh, majandus- ja rahandusküsimustes, aga sellistele ambitsioonidele vaatamata oleme me selle eesmärgi saavutamisest väga kaugel ja selleks, et seda saavutada, äh, peame investeerima projektidesse, mis ei anna kiiret tulu, vaid millel on ka pikaajaline mõju. peame investeerima inimeste oskustesse, lastehoidu, äh, sotsiaalteenustesse, me peame investeerima sotsiaalmajandusse ning selleks, et me saaksime oma kodanikele vajalikke teenuseid tagada, on meil vaja tugevaid kohalikke ja regionaalseid omavalitsusi aga me oleme teinud kärpeid, me oleme sunnitud kriisi tõttu säästma ja see mõjutab väga tõsiselt investeeringuid, me peame midagi ette võtma, meil on vaja majandus- ja rahandusliitu, millel on tugev sotsiaalne mõõde, mis tõesti aitab luua jätkusuutlikke töökohti. meil on vaja sellist majandus- ja rahandusliitu, mis kaitseb Euroopa sotsiaalset mudelit, Euroopa sotsiaalmajandust. aga samuti äh, kaitseb su-, sotsiaalpartneid, sotsiaalpartnereid ja äh, kollektiivseid läbirääkimisi. meil on vaja miinimum, et miinimumpalgad pannakse paika riiklikul tasandil ning loomulikult sotsiaalpartnerid nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul tasandil peavad olema sellesse protsessi kaasatud ja siit jõuangi meie suurima väljakutse ette täna. ma loodan, et komisjon suudab täita oma lubadused ja esitada enne jõule töö, mobiilsuspaketi tööhõive vallas me e, ootame sellist paketti, millega ei kaasneks ainult negatiivsed mõjud, me ootame õiglast paketti töövõtjate jaoks, nii et, et me saame peatada selle alla, allakäigu tööhõivemäärades kohalikud ja regionaalsed äh, poliitikud äh, loomulikult äh, puutuvad kriisi tagajärgedega kõige esimestena kokku ning meie ülesanne Euroopa Liidu, on Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika vallas midagi ära teha ja me kindlasti toetame teid kogu südamest selles, mida te teete, nii et, et veel kord aitäh võimaluse eest siin täna sõna võtta. aitäh ja annan nüüd sõna Juta Steinrückile aitäh, et te täna siin olete ka mina tean oma kogemusest, kui hea on koostöö äh, tööhõivekomisjoni ja regioonide komitee vahel ja just iseäranis teie komisjoni vahel viimastel kuuel aastal, mil mina siin parlamendis olen olnud, olen ma kogu aeg siis äh, Äh, raportööridega, nagu ka paljud teised äh, kont-, äh, kontaktid, kontakte teiega omanud ja meie, paljud meist ise tuleme ka kohalikust poliitikast. mina ise olin ka näiteks kümme aastat oma kodulinna linnanõukogus äh, ning ähm, olen tollal väga äh, kriitiliselt vaadanud Euroopa suunas ja mõelnud, kuidas siin poliitikat aetakse. nii et, et ähm, jah, ma tean, ähm, kui äh, kui oluline äh, meievaheline koostöö on ja tõepoolest, te rääkisite kõige pakilisematest probleemidest ja ka sellest, et komisjon sotsiaalpoliitika valdkonnas peaks olema aktiivsem. antud hetkel ootame me Äh, paljudes äh, küsimustes komisjoni poolt mingeid algatusi, loodame häid konkreetseid algatusi. Äh, me oleme mobiilsuspaketist palju kõnelenud, see on meie kõigi jaoks väga oluline, aga millised on teie ootused teie komisjonis seoses selle mobiilsuspaketiga? Äh, meie siin räägime näiteks digitaalsest äh, siseturust. Äh, kas teie näiteks tunnete ka konkreetset huvi selle teema vastu, kas teil on mingeid muresid, probleeme seoses selle küsimuse sotsiaalpoliitilise küljega, palkadest ja sotsiaalsest dumpingust te kõnelesite ka meie oma komisjonis Ähm, oleme äh, äh, samuti äh, tegelenud vaesuse teemaga, sellega, kuidas vaesuse vastu võidelda, iseäranis laste vaesuse vastu ning siin on, meil on vaja nii lühimaajaliselt kui ka pikemaajaliselt teemaga tegeleda, minu arvates on hetkel väga pakiline, mitte ainult Saksamaa jaoks, kust mina pärit olen, aga teistes riikides Eh, on nimelt eh, sotsiaalne ja pagulaste sotsiaalne ning kutsealane integreerimine. kas teie komitees on mingeid algatusi selle kohta? kas eh, on juba tekkinud sellega seoses ka näiteks mingeid finantsprobleeme? niisiis, mis teie arvates on kõige pakilisemad probleemid, mille vallas teie arvates me peaksime ühiselt Äh, komisjoni julgustama aktiivsemalt tegutsema. jah, te võite kohe küsimusele vastata. Äh, suur aitäh selle küsimuse eest. ja aitäh, et ütlesite, et olete rahul selle koostööga, mis meil aastate jooksul on olnud. ma pean tõesti ütlema, et äh, komis-, koostöö parlamendikomisjonidega on tõesti arenenud ja seetõttu on ka regioonide komitees töö muutunud huvitavamaks. Need küsimused, mida te nüüd tõstatasite, on tõesti suured küsimused. Äh, sellepärast, et regioonide komitees, kuna teeme väga tihedat koostööd inimestega, me näeme, et sotsiaalsed küsimused ning majanduskriis on tõesti inimesi väga mõjutanud. kui jutt on mobiilsusest, siis paljud inimesed on just sotsiaalsete probleemide pärast pidanud kolima. ning kui te räägite, kui me räägime nendest konkreetsetest küsimustest, siis tuleks öelda, et me ei ole tööjõu liikuvuse vastu. me kõik toetame mõtet, et Euroopa Liidus saaks vabalt ringi liikuda aga liikmesriikides on väga palju erinevaid seadusandlustasandeid, mina esindan Rootsit ja meie äh, Äh, ei soovi, et inimesed tuleksid Rootsi ja saaksid seal halvemad töötingimused äh, kui need inimesed, kes Rootsis juba töötavad. meie soovime, et kõik oleksid võrdsed. meie äh, ei taha, et standardid allapoole nihkuvad, aga näiteks teatud juhtudel mulle tundub, et meil on vaja Euroopa Liidu tasandil lähenemist ja seadusi ja võib-olla on meil isegi vaja rahalisi vahendeid selleks, et me saaksime teatud asju riigiti koordineerida näiteks kui on erinevad seadused erinevates liikmesriikides, siis võiks olla vähemalt mingi selline üldine Euroopa äh, seadus probleemi lahendamisega ja meie tahaksime konkreetseid ettepanekuid, mida siin saab teha. me ei taha öelda, et äh, palgatase või sotsiaalkaitse tase Rootsis peaks olema madalam, kui see, sest teistes riikides see nii on, me tahaksime pigem seda, äh, neid standardeid igas riigis tõsta inimesed peaksid saama paremad võimalused ja mitte halvemad. nii et, et see latt ei tohi olla nii madalal, et meil tekivad probleemid sotsiaalse dumpinguga ja madalate palkadega. mulle teeb muret see, et kui ma kuulan neid arutelusid, mis käimas on, et äh, asjadele lähenetakse väga lühiajalises perspektiivis, inimesed tahavad probleeme kiiresti lahendada. meie kui sotsiaalse küsimuste eksperdid teame, et äh, haridusprobleemid, sotsiaalsed probleemid on sellised, mida kiirete reformidega ei lahenda. meil on pikaajalisi reforme vaja, pikaajalist lähenemist, et lahendus oleks jätkusuutlik ja mul oleks, ma arvan, et meil oleks vaja rohkem arutelusid just selle üle, kuidas see probleem lahendada, et meil oleks stabiilsed jätkusuutlikud lahendused ja et me lihtsalt kiiresti midagi ära ei lahendaks, meil on vaja tasakaalu. aitäh selle eest, et te meid täna külastasite. et on meie komisjoni ja Sedeki komisjoni vahel nii head suhted. ma olen kindel, et nüüd kus me oleme üsna ambitsioonikalt arus, alustanud oma koostööd, meievahelised head kontaktid jätkuvad ning nagu ma alguses ütlesin, me tihtipeale arutame äh, sotsiaal- ja tööhõivepoliitika regionaalseid aspekte ka meie komisjonis, nii et, et ma olen kindel, et äh, meil on võimalusi äh, eelseisvatel aastatel koostööd teha nii et, et aitäh, et täna siia tulite ja kohtume peatselt jälle. okei okay.. <clears throat> niisiis, läheme edasi nüüd. päevakorrapunkt number kolm. Eures täpsemalt siis ja annaksin sõna meie raportöörile härra Pekkerile kes räägib meile täpsemalt sellest, kuhu me oleme jõudnud ja millised on meie eesmärgid. suur tänu, proua juhataja. ehk lubate seda, et annan teile austria inglia, inglise keeles äh, ülevaate. nimelt asi on selles, et kõik dokumendid on inglise keeles äh, ja kõigepealt ma peaksin siis äh, tõlkima selle asja oma peas Äh, saksa keelde ja see ajaks kõik segadusse, nii et äh, seega siis pursin äh, inglise keelt, ütleb kõneleja nimelt toimus viieteistkümnendal septembril kolmas kolmepoolne läbirääkimine ehk siis nädal tagasi äh, ja meil oli päevakord, mida me kahjuks ei suutnud öö, täies mahus läbi võtta, sest et tekkisid väga pikad arutelud peamises küsimuses, nimelt öö, hakkasime rääkima struktuuridest ja kohustustest kõigepealt. see on meie peamine eesmärk, enne kui laskume detailidesse. nii et võtsime ette artikkel nelja ja see puudutas siis seda, et need ettevõtted, kes on Eurose partnerid, ei suuda täita Eurose kolme eesmärki ja et me võiksime olla ettepanekuga nõus, mis tuli eesistujalt. meie eesmärgiks on tagada võimalike partnerite osalus nii laias mahus kui võimalik ja olime esialgu nõus termini organisatsioonid kasutamisega. ega sellele eriti vahet ei olegi meid huvitab äh, nende organisatsioonide potentsiaal ja et oleks võimalik eesmärke täita. siis võtsime ette artikkel kaheksa. see puudutas olemasolevate litsentsisüsteemide lülitamist ja äh, see ka läks edukalt. siis leidsid aset arutelud Äh, parlamendi muudatusettepaneku üle, mis rääkis täpsemalt sellest, et äh, kas on võimalik kuhugi otsus edasi kaevata, kui äh, mõnele organisatsioonile keeldutakse partneri staatuse andmisest Eurose raames. läbirääkimised jätkuvad, aga lähevad praegu üsna positiivses suunas. ja siis läheb, rääkisime läbi ka artikkel üheksa. see puudutas jällegi liikmete ja partnerite kohustusi ja siis oli arutusel väga oluline teema, nimelt äh, juurdepääs äh, puuetega inimestel nendele teenustele ja lepiti kokku, et äh, saab olema eraldi punkt selle kohta üldsätetes ja komisjon lubas esitada kompromissettepaneku eelnõu. see jõudis meieni eile ja me peame sellest rääkima täna oma variraportööride kohtumisel. siis edasi artikkel kuus, see puudutab Euroopa Koordineerimisameti kohustusi, jõudsime esialgsele kokkuleppele üsna mitmes punktis. aga nüüd see, mis puudutab aruandlustegevuste osas, selle me lükkasime edasi me tahame sellest rääkida nimelt artikkel kahekümne üheksa all ja see tuleb arutelule hiljem. siis oli arutelul artikkel seitse, see puudutab äh, siseriiklike koordinatsiooniametite äh, tööd, me tahtsime tagada selle, et äh, nii palju kui võimalik edastatakse info nende ametite vahel vabade töökohtade osas, et levitataks ka äh, Ähm, elulookirjeldused ja et oleks paigas siis pidev dialoog äh, nende siseriiklike ametite ja tööturu osapoolte vahel, see oli meie jaoks väga oluline. kahjuks ülejäänud punktid jäid arutamata, sest aega ei olnud ja sellepärast on meil järgmisel nädalal kaks päeva kolmepoolseks läbirääkimiseks ette nähtud. selleks, et äh, oma eesmärgi poole jõudsamalt edasi liikuda ma tahaksin tänada ka meie komisjoni esimeest, kes on ühtlasi ka selle dele-, läbirääkimiste delegatsiooni juht, tema roll on olnud väga su suur ja ma tahaksin tänada kõiki kolleege selle eest, et nad on olnud väga koostöövalmid selleks, et leida lahendusi siis ähm, meie komisjoni huvides. suur tänu, härra Becker ja nagu juba härra Becker sissejuhatuses ütles, toimus viieteistkümnendal juulil sissejuhatav kohtumine, üks kolmepoolne läbirääkimine teisel septembril, kolmas mitteametlik kolmepoolne viieteistkümnendal septembril ja järgmisel nädalal tuleme siis uuesti kokku. ja selleks me valmistame ette siis äh, sellel nädalal sõna, aga kõigepealt äh, Shion Simonile, kes on üks meie variraportööridest, palun. suur tänu, teen väga lühidalt ma ei räägi konkreetselt sellest kolmepoolsest läbirääkimisest, vaid raportist. meie kõigini jõudis sellel nädalal sekretariaadist äh, kiri, äh, mis puudutas komisjoni töökava. seal on nimelt öeldud, et äh, lisatakse äh, tööjõu mobiilsuspaketti ka EURES-i reform, see on ausalt öeldes suhteliselt segadusse ajav. ma eeldan, et komisjoni esindaja on kohal ja kas keegi võiks valgust heita nende poolt sellele, et kas see nüüd reformitud EURES mis väidetavalt lisatakse siis äh, tööjõu liikuvuse paketti on see millest meie räägime või on ette nähtud et pärast nende kolmepoolsete läbirääkimiste lõppu hakatakse uuesti seda asja üle vaatama ja tuleb siia äh, läbivaadatud reformitud eures sinna paketti oleks väga kena kui keegi ütleks komisjonist kuidas on sellega suur tänu siis saab sõna härra Mann jah mina ei ole variraportöör äh, aga Äh, mul oli väga hea meel kuulda austria inglise keelt, see on päris keeruline aru saanud. jah, ma täheldasin, et äh, äh, saksa ja austria keeles näivad olevat sellised idiomaatilised väljendid, mis tulevad ilmselt inglise keelest. aga igatahes on see selline julgustav lähenemine ja seda võiks tähendada, tahaksin öelda, et üldiselt oli kõik väga hästi kas mõni variraportöör veel sooviks äh, lisada siia juurde midagi? kui ei, siis härra Becker. vastata härra Simoni küsimusele ehk um,. Ähm, Esteemed uh äh, Members, uh, dear chair. Äh, kallid kolleegid, äh, proua juhataja, ma ei saa vastata härra Simoni küsimusele, mul ei ole mingisugust selgitust sellele. ma, ma ei oska vastata sellele küsimusele tõesti. eks me räägime selle asja läbi komisjoniga järgmisel nädalal ja siis me vastame teile selgelt ja kindlalt, mis toimub, ma eeldan, et on tekkinud mingisugune segadus komisjoni poolel aga ma vastan siis, kui, kui ma tean. aitäh. nojah. tuleme siis selle asja juurde tagasi kunagi hiljem, sest et härra Becker lubas leida vastuse teie küsimusele, härra Simon. see tähendab aga nüüd seda, et äh, kolmas päevakorrapunkt on sellega läbi võetud ja võtame järgmisena ette päevakorrapunkti number neli, Euroopa platvormi loomine deklareerimata töö ennetamiseks ja selle eest heidutamiseks ja sõna saab äh, härra Pirinski, meie raportöör, palun. suur tänu, äh, proua juhataja. kolleegid, teil vist raport peaks olema ülevaade läbirääkimistest, selle saatis laiali sekretäriaat, kui ma ei eksi, see annab üsna selge ülevaate viiendast mitteametlikust kolmepoolsest läbirääkimisest, toimus see seitsmeteistkümnendal septembril. ma ei taha siin hakata aega raiskama selleks, et need teemad uuesti läbi võtta, kuid tooksin välja ainult ühe asja, proua juhataja nimelt äh, mul on üks üldisem äh, mure või pigem on see mure nõukogus, nimelt et ikka ja jälle kerkib esile liikmesriikide eelisõiguse küsimus ja see, et kas see loodav platvorm äh, hakkab kärpima liikmesriikide otsustusõigust nendes valdkondades, milles neil täna on pädevus. et kas see ei mõjuta nende otsustusõigust mingi eh, tegevus heaks kiita või mitte. nimelt kasvab pidevalt eh, nõukogus siis ebakindlus selles osas, kardetakse, et nende õigusi hakatakse piirama ja et liikmesriikide võimalused eh, ise otsustada vähenevad ma rääkisin sellest asjast äh, sellepärast, et me oleme nüüd jõudmas oma läbirääkimistel punkti, kus tuleb mingisugune selgus äh, majja saada ja hakata rääkima juba nüüd konkreetsetest äh, teksti osadest, mis siis äh, nii-öelda kivisse raiutakse ja ma paluksin, et fraktsioonide esindajad võtaksid võtnud äh, arvesse selle, et see platvorm on äh, koht, kus äh, jagatakse parimaid tavasid, kus uuendatakse informatsiooni, kus luuakse kõrge kvaliteediga andmeid e, erinevates valdkondades, mis on meie pädevuses. ja tuleb siis jõuda mingisugustele järeldusteni, vabandust, need viivad siis liikmesriikides teatud otsusteni või äh, või mitte. ja ma loodan, et järgmistel kohtumistel, mis tulevad siis oktoobri alguses, arvestades seda, et äh, kui me jõuame selles küsimuses kokkuleppele, siis on võimalik ilmselt ka enne aasta lõppu veel jõuda lõppkokkuleppeni kasutaksin siinkohal ka võimalust välja tuua informatsiooni küsimus, sellepärast et nii aruteludes komisjonis tuli see teema esile ka näiteks kodutöö puhul ja hool-, hooldajatööst rääkimisest, et ei ole informatsiooni selle kohta, et kuidas see, ta defineeritakse siin deklareerimata töö all ja meil peaks olema mingisugune interaktiivne infobaas, äh, sellest äh, on räägitud. Te ütlesite, et äh, me räägime juunis toimunud visiidist, ma ei tea täpselt, millal see peaks olema ma tõstatasin selle küsimuse praegu lihtsalt sellepärast, et äh, meil on selle platvormi puhul infot kindlasti vaja. Eurofond võib mängida siin väga olulist rolli minu meelest. suur tänu. kolleegid said siis aru, et on toimunud viies mitteametlik äh, kolmepoolne läbirääkimine ja tulemas on oktoobris järgnevad läbirääkimised. see tähendab seda, et me oleme valmis hääletama nüüd, härra Belinski, suur tänu teile okei äh, okay.. Äh. niisiis, kas kõik on valmis? alustame. lõige üks, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kompromiss Q, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. muudatus kuusteist. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatust seitseteist. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatust üheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kakskümmend üks on tagasi võetud, nüüd kompromiss B, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatust kakskümmend seitse, hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kompromiss R, kes on poolt, vastu erapooletud, äh, vastu võetud. muudatus nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kuuskümmend neli, leheküljel üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmine muudatus kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. no kontrollime muudatust kuuskümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja eh, kompromiss F poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss G poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas kontrollime elektrooniliselt? olgu. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss J poolt, suuline muudatusettepanek Rahvapartei poolt, asetades sõna nõud sõnaga äh, welcomes, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatust sada kakskümmend üks, hääletus on ala. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd muudatus sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatust sada kakskümmend kaks, sada kakskümmend kaks, kontrollime, kes on poolt, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatus sada kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas kontrollime? hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üheksa koos muudatus saja neljakümnega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud. sada nelikümmend üks. see on lisaks kompromissile L. aga me hääletame siis äh, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatust sada nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus sada nelikümmend seitse on tagasi võetud. kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud äh,, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga võime seda kontrollida elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime sada viiskümmend seitset, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus, komp-, ei, kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudat-, muudatus seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime sada seitsekümmend seitse, et hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime sada seitsekümmend üheksa, et hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kontrollime. sada kaheksakümmend ühte, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd viimane hääletus äh, raporti kohta äh, muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud me peame seda elektrooniliselt tegema, ütleb esimees vastav, seoses uue korraga. niisiis. olete kasutanud oma võimalust ja nüüd on hääletus lõppenud. ja meil on see nüüd ka arvudes kolmkümmend kuus poolt, neliteist vastu, üks erapooletu ja järgmine. see oli siis tänane hääletus. ei, see ka veel. We will have more votes. veel hääletusi on, ütleb esimees. ei mingit puhkust. hääletame elektrooniliselt äh, Euroopa globaliseerimisega kohalisega fond Eh, puudutab veel Itaaliat. Eh, niisiis, kes on, eh, palun hääletagem, elektrooniline hääletus, elektrooniline hääletus, hääletus on nüüd lõppenud. ja see on vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, neli vastu. ja nüüd on hääletus lõppenud. suur tänu teile selle eest. And then we go to item Item 8. Not this one. Ah, we'll vote. Mm, yes. Okay, then we proceed to uh, item 8 on the... suur tänu, päevakorrapunkt kaheksa nüüd äh, ja see puudutab äh, nõukogu, me kõik mäletame, septembris, seitsmeteistkümnendal septembril esitas äh, komisjon nõukogu soovitused nõukogu soovitused äh, pikaajalise töötuse vastu võitlemiseks tööturul ning äh, palusime nüüd, et komisjon seda ettepanekut meile esitaks mm,. Yeah, so we start with the, with this one. I think we make a little break mm. and we start when then and when the mm. commission mm. director comes in mm.. That's what I would say. Not... komisjoni esindaja pole veel siia saabunud, seega soovitaksin, eh, me võiksime teha paariminutilise pausi, oodates komisjoni esindaja saabuks. ei ole mõistlik alustada arutelu ilma komisjoni esindaja siin viibimiseta. niisiis eh, mõned eh, minutid puhkust. The commission is now here. komisjoni esindaja on nüüd siin ning äh, anname nendele, keda veel saalis ei ole, aega kaks minutit, et nad saali tagasi jõuaksid, alustame kahe minuti pärast. jätkame koosolekut. mul on hea meel, et Euroopa Komisjoni esindaja on nüüd kohal. meil on siis kohal komisjoni esindaja tööhõive peadirektoraadist ning ta räägib meile siis komis-, nõukogu soovitustest pikaajalise tööpuuduse teemal ja võib-olla alustaksime küsimuste, küsimusega, mis meil siin just tõstatus enne, kui teie siia jõudsite. Uh, äh, tere hommikust! Äh, jah, äh, tõepoolest minu kolleeg teavitas mind sellest, et esitati küsimus mobiilsuspaketi kohta, mille kallal komisjon parajasti töötab ning mille me võtame detsembris vastu. küsimus oli selles, et miks Eurest mainiti osana selles paketis ja tõepoolest äh, kavatsuste äh, kirjas, mille Juncker äh, saatis, mainiti ka Eurest koos mobiilsuspaketiga ja selgitaksingi natukene tausta. mõte on Äh, selles, et seda komisjoni ettepanekut, äh, mille osas praegu õigusloomeprotsess on juba päris kaugele jõudnud, äh, lihtsalt on mainitud seda asja ka poliitilisest vaatevinklist, sest see on äärmiselt oluline selleks, et toetada töötajate mobiilsust. me ei taha sellega öelda, et komisjon kavatseb selle ettepaneku uuesti läbi vaatada, vaadata, niimoodi asi ei ole, me lihtsalt tahame öelda, et et õigusloomeprotsessi lõpuleviimine selle ettepaneku osas on oluline ja see peab toimuma kiiresti, sest see on osaks sellest mobiilsuspaketist, mida komisjon kavatseb edast-, esitada äh, nii palju siis selgituseks selle asja kohta ja nüüd räägiksin lühidalt nõukogu soovitustest, mis komisjon möödunud nädalal vastu võttis. Need äh, soovitused puudutavad ähm, äh, pikaajalist tööpuudust Äh, pikaajalist töötust ning äh, mul on siin äh, slaidid, mida teiega jagan ja pärast olen valmis vastama ka küsimustele. võib-olla te mäletate, et see teema on osaks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tööprogrammist ning komisjon peab vaatama tähelepanelikumalt pikaajalist tööpuudust, sest et tegemist on tööpuuduse vormiga, millega on kõige keerulisem toime tulla me näeme, et eh, Euroopas praegu eh, majanduskriisist hakatakse üle saama, olukord tööhõive vallas on kõikjal paranenud, sealhulgas ka noorte tööpuuduse osas, nii et, et noorte tööhõive tagatis on toimunud, aga on eh, üks töötuse liik, millega on väga raske võidelda, see on pikaajaline töötus ja selles valdkonnas hetkel mingeid muutusi paremuse poole ei ole nagu te teate, näete, numbrid on üsna muretavaldavad, meil on ligemale kakskümmend miljonit inimest, kes on pikaajaliselt töötud, see on äh, suur osa töötute koguhulgast. meie ettepanek äh, tugineb tegelikult noorsootagatise äh, kontseptsioonile kõigepealt nõukogu soovitused, mis on suunatud liikmesriikidele ja nendes nõukogu soovitustes pannakse paika teatud parameetrid Euroopa Liidu tasandil, aga liikmesriigid ise otsustavad, kuidas siis asjad toimima hakkavad, arvestades oma riigis valitseva olukorraga meie leidsime, et on oluline need parameetrid paika panna, aga lasta siis liikmesriikidel kohandada neid vastavalt liikmesriikides valitsevale olu, olukorrale ning me kasutame Euroopa poolaastat just nimelt nende soovituste ähm, edastamiseks ja hoolitse, selleks, et hoolitseda, et liikmesriigid ka nendest soovitustest kinni peaksid. nii et, et kasutame samasugust metoodikat nagu noorsootagatise puhul ähm, muuseas, äh, siia hulka käib ka rahaline toetus, nagu te teate, noorsootagatis toimib sellepärast, et sellega käib kaasas äh, rahaline toetus Euroopa Sotsiaalfondist Äh, mis puudutab nüüd pikaajalist töötust, äh, siis äh, meil on samuti plaanis kasutada toetust, mis Sotsiaalfondi raames praegu juba eksisteerib. järgmisel slaidil näete ülevaadet sellest, milline on olukord ja need kõige tumedamad Äh, alad äh, siis näitavad äh, piirkondi, kus pikaajalisi töötuid on kõige rohkem, jutt käib siis Kreekast, Slovakkiast, Itaaliast ja Hispaaniast ja tegemist on selliste riikidega, kus on üleüldse tööpuudus kõrge. ning üritame siis läbi nende soovituste aidata siis olukorda parandada Läheme nüüd edasi järgmise slaidi juurde. siin äh, kirjeldatakse äh, äh, probleeme, mis on päevavalgele tulnud pikaajalist töötust analüüsides ja siin on siis need neli probleemi, mis esinevad kõigis liikmesriikides. loomulikult asjad on riigiti natukene erinevad Äh, niisiis kõik need neli probleemi esinevad kõigis liikmesriikides. nüüd äh, esimene hõlvatus siis seitsekümmend kolm protsenti pikaajalistest töötutest on registreeritud. see tähendab et, et kakskümmend seitse protsenti ei ole registreeritud ning äh, võib-olla kõige olulisemaks elemendiks on siin, et on neli liikmesriiki, Rumeenia, Bulgaaria, Läti ja Ühendkuningriik kus registreerimismäär on allpool viitkümmet protsenti. see tähendab, et need töötud, kes ei ole registreeritud, nendel ei ole ka juurdepääsu mingisugusele toetusele. veel üheks äh, oluliseks teguriks on siin äh, aktiivne tööturupoliitika ainult, ainult kakskümmend protsenti äh, aktiivse tööturu programmidest on suunatud pikaajalistele töötutele arvestades, et äh, äh, pikaajalisi töötuid on äh, üle poole töötutest, niisiis see tähendab seda, et aktiveerimispoliitikat kasutatakse pikaajaliste töötute puhul palju vähem kui muude töötute puhul. ja töötute ja just nimelt need pikaajalised töötud on ju need, kes vajaksid selliseid aktiveerimismeetmeid kõige rohkem. nüüd järjepidevus siin on meil konkreetne probleem, nimelt kui töötu abiraha maksmine lõpeb, siis enamikes liikmesriikides äh, siis äh, tööhõiveteenustelt läheb siis hoolekanne nende inimeste üle, eest üle sotsiaal- Äh, hoolekandeasutustele ja see tähendab ka seda, selgitab ka, miks äh, siis äh, aktiveerimismeetmeid sel ajal kasutatakse palju vähem siis, kui see töötud abiraha maksmine lõpeb niisiis, meie ettepanekutega üritame siiski jätkata aktiivsete meetmete kasutamist ka pärast seda, kui inimene enam neid töötu abirahasid ei saa nüüd eh, individuaalne toetus on samuti probleem. üldiselt eh, mm, avastasime, et paljudes liikmesriikides selline individuaalne toetus, eh, individuaalne profileerimine, hindamine Äh, on võimalik, kui inimene on esimesi kuid äh, töötu, aga kui inimene on olnud juba aasta, poolteist aastat töötu, siis selline individuaalne toetus kaob. see on tõsine probleem ja meie leiame, et individuaalne nõustamine, inimese võimete hindamine on äärmiselt oluline, kui äh, me tahame, et pikaajaline töötu jällegi tööd leiaks ning lõpetuseks tööturule keskendumine. paljudes liikmesriikides oleme me näinud, et need programmid, mis pikaajaliste töötute jaoks on olemas, ei ole äh, kooskõlas tööandjate vajadustega ning üritame ka selles vallas teha mingeid konkreetseid ettepanekuid. Läheme nüüd edasi. mis meie arvates on need kolm sammu, mis aitaksid inimestel uuesti tööle tagasi saada? nagu te näete, meie jaoks on siis kolm äh, sõltumatut, aga üksteisele järgnevat sammu, mis selles protsessis on olulised. kõige esimene samm on loomulikult registreerimine. nagu ma ütlesin, meil on üsna palju pikaajalisi töötuid, iseäranis mõnedes liikmesriikides, kes ei ole registreeritud. nii et, et need inimesed ennast töötuna arvele võtaksid, tähendab seda, et nad saavad ka juurdepääsu teatud toetustele samas asjast rääkisime ka siis, kui me rääkisime noorsootagatisest, see on esimene samm ja see on äärmiselt oluline teine samm on individuaalne hindamine. nõustaja äh, vaatab siis põhjalikult äh, selle pikaajalise inimese, pikaajalise töötu äh, olukorda, tema konkurentsivõimet tööturul, tema suutlikkust töötada, vaadatakse, millised on tema oskused, profiil ja nõnda edasi ja vaadatakse ka siis, millised sotsiaalsed probleemid võivad olemas olla ja ähm, on selge, et kui me tahame pikaajalisi töötuid aidata, siis peame vaatama nii tööhõivega seotud teemasid kui ka sotsiaalseid teemasid ning neid tuleb käsitleda koos. ning kolmas samm on äh, tööle integreerimise leping, see on selline omamoodi leping, kus pikaajaline töötu ja äh, ametiasutus äh, panevad kirja siis vastastikused õigused ja kohustused Need äh, puudutavad nii äh, koolitust, äh, aktiveerimismeetmeid, aga samuti sotsiaalseid küsimusi, nii et see töökohale integreerimise leping peegeldab siis jällegi seda lähenemist, mis on ühe, ühtlasi nii tööhõivega seotud kui ka sotsiaalsete küsimustega seotud. nüüd järgmine slaid. siin on näha, millised on siis töötuna arvelevõtmise erinevused liikmesriigiti ja nagu te näete, mõnedes liikmesriikides äh, siin äh, äh vasakul pool on äh, või tegelikult paremal pool tabelis, siis näete paljud, äh, paljudes riikides on see registreerimise tase tõesti väga madal, nii et, et meie jaoks on äärmiselt oluline, et inimesed ennast arvele võtaksid, et me nendeni jõuaksime. nüüd järgmine slaid, siin te näete siis Äh, neid samme, mida äh, astutakse siis inimese äh, hindamise vallas. meie teeme ettepaneku, et see hindamine tuleks läbi viia siis, kui inimene on olnud kaheksateist kuud töötu, vaatame siis, milline on inimese võime tööd leida, mis takistab tal töö leidmist, millised on tema, olnud tema jõupingutused töö leidmiseks ja siis anda talle ka isiklikku nõu Eh, nii et, et eh, vaatame siis, eh, millised on need takistused, mistõttu inimene ei ole saanud tööle. meie jaoks on, me leiame, et sekkuda tuleb just kuskil siis, kui inimene on kaksteist kuni kaheksateist kuud töötu olnud ning kaheksateist kuud, see on siis nagu see viimane hetk, mil sekkuda. ning Äh, ja tavaliselt on see ka aeg, kui töötu abiraha maksmine lõpeb ning äh, paljudes liikmesriikides siis äh, tööhõivebürood enam selle inimesega ei tegele ja sotsiaalhoolekandeasutused hakkavad temaga tegelema. nii et, et sellel hetkel on tõesti vaja sekkuda selleks, et tõsta nende inimeste tööhõive potentsiaali ning lõpetuseks siis natukene ka sellest tööle integreerimise lepingust nagu ma ütlesin, äh, siin äh, see on kirjalik leping, kus äh, on siis kirjas teatud tulutoetusmeetmed, aktiveerimismeetmed ja ka sotsiaaltoetused. ning asja mõte on siis selles, et tegemist on pakkumisega, mis käsitleb nii sotsiaalseid kui tööhõive küsimusi ning äh, me äh, üritame seda kõike siis äh, teha läbi ühtse kontaktpunkti, sest et me oleme avastanud, et pikaajalistel töötutel, kui vaadata nende olukorda, siis on väga palju formaalsusi, mida nad peavad täitma erinevates ametiasutustes. see halduskoormus nende jaoks on üsna suur ja keerukas, üsna keeruline on neil kõigi nende formaalsustega toime tulla ning me tahaksime siis luua sellise ühtse kontaktpunkti, kus äh, inimene saab siis äh, kohtuda ühe konkreetse inimesega, kes aitab tal tööle tagasi jõuda. ning see inimene äh, tuleb paika, see inimene, kes see on, pannakse, selle otsustab siis valitsus, mõni, mõningatel juhtudes näiteks võivad otsustada ka regioonid, linnaosad, kes, kes see inimene täpselt on ja nüüd läheme edasi siis äh, järgmise slaidi juurde. Äh, siin te näete, äh, kuidas tahaksime pöörata tähelepanu ka tööandjate vajadustele, sest et tuleb hoolitseda ka sellele, et tööandjatel on suutlikkus vastu võtta pikaajalised töötud. ja me peame ka arvestama tööandjate vajadustega me peame siin looma kooskõla selleks, et pikaajaline töötu leiaks püsiva töökoha, äh, tuleb hoolitseda, et tema oskused vastavad uute töökohtade vajadustele, mida tööandjad pakuvad. Äh, ja äh, me peame vaatama, millised on vabad töökohad me peame ähm, äh, toetama inimesi ja võib-olla peaks pakkuma ka tööandjatele rahalisi stiimuleid selleks, et nad pikaajalisi töötuid tööle võtaks. ning lõpetuseks viimasel slaidil äh, on siis kokkuvõte veel kogu ettepanekust. nagu ma ütlesin, see soovitus koosneb kolmest osast, kõigepealt individuaalne hindamine, meie arvates on see äärmiselt oluline, sest äh, pikaajaliste töötute puhul see lüli on praegu puudus, siis teiseks ühtne kontaktpunkt, selle asemel, et see pikaajaline töötu peaks käima erinevates ametiasutustes, läheb ta ainult ühte asutusse, kust ta saab lahendada kõik oma tööhõivega ja suetud, seotud probleemid, samuti sotsiaalsed probleemid ja siis veel tööle integreerimise leping, leping, kus on siis kirjas äh, mõlema poole õige, õigused ja kohustused. sellega ma praegu oma ettekande lõpetaksin, tänan teid tähelepanu eest ja olen valmis vastama küsimustele, kui teil neid on. Thank you for that introduction. suur tänu selle sissejuhatuse eest ja alustan sellest, et kõigepealt äh, saab sõna proua Mohan Šahti, palun. suur tänu, äh, proua juhataja, suur tänu komisjoni esindajale, et tulite selgitama meile, milline on teie visioon pikaajaliste töötute kaasamiseks tööturule, see on asi, mis on meile siin äh, Äh, tööhõive ja sotsiaalasjade komisjonis juba mõnda aega muret valmistanud, tõsist muret valmistanud äh, ja tuleksin tagasi mõnede aspektide juurde. jah, see süsteem ja tema analüüs äh, on kahtlemata äärmiselt äh, keeruline, aga ma tahaksin tuua välja mõned asjad, mida oleks võimalik äh, sellegipoolest parandada. me üritame ju koos saavutada paremaid tulemusi ja pärast teatud kogemusi liikmesriigi tasandil on näha, et mõnedes valdkondades oleks võimalik veel asju parandada. kõigepealt äh, te viitasite sellele, kui oluline on individuaalne lähenemine minu jaoks on see punkt esmatähtis. Te viitasite noorsootagatisele, aga pikaajaliste äh, töötute puhul on tegemist täpselt seesama probleemiga kui äh, kvalifikatsioonita inimeste küsimus. Need on inimesed, kellel on tõesti vaja seda, et neile lähenetakse individuaalselt ja et neid aidatakse algusest peale kuni lõpuni, kõigepealt diagnostika, siis ähm, Äh, nendega nii-öelda sammude läbimine koos. nii et see äh, osa peab olema äärmiselt hästi korraldatud ja ma pööraksin sellele äh, teie tähelepanu, sest et see on seotud selle nii-öelda pükiga ehk teisisõnu need äh, vastuvõtu või infokeskused on oluline, et inimene saaks infot juba seal. Äh, loomulikult äh, on kõige raskem just nimelt see individuaalne lähenemine, kuidas lahendada nende inimeste probleeme, kes on jäänud töötuks ja töö, tööturult kõrvale on inimesi, kes juba teist-kolmandat põlvkonda järjest tegelikult on ühes ja samas mustris, et ka nende vanemad ja veelgi enne seda pole töö, olnud normaalselt tööturul osalised. ja öö, meie süsteemid kukuvad kokku, kui me ei lähene sellele professionaalselt, kui me professionaalselt ei toeta iga inimest see tähendab nii algusest peale diagnostikast tuleb välja arendada meetod selle konkreetse inimese jaoks, see on kogu selle süsteemi alus äh, me näeme seda, et koolidest väljalangemine on väga-väga sage probleem ja see on täpselt sa sama probleem, sarnane probleem selle pikaajalise töötuga. nüüd kontaktide loomine, jah, äh, mõnedes liikmesriikides selline kontaktpunkti süst-, äh, kontaktpunktide süsteem on juba olemas. see ühtne kontaktasutus, äh, tihti on see, et need on linnades ja pikaajaline tööpuudus täna aga äh, areneb välja ka maapiirkondades ja väga jõudsalt, kui me vaatame pikaajaliste töötute kaarti nii-öelda, siis tuleb vaadata, millised on erinevused linnade ja maapiirkondade vahel sest et kui te seda kaardi vaadate, siis on, vaatate, siis on selge, et ähm, me peame äh, oma poliitika kohandama piirkondadele, mis on oma iseloomult väga-väga erinevad ja sellega tuleb arvestada. kõik need teemad, äh, millega me oleme tegelenud tööhõive valdkonnas, olgu tegemist siis noorsootööpuudusega või pikaajalise töötuse probleemiga, tuleb öö, äh, tuleb maapiirkondades raskused ületada, see on, see on üks kõige meie suuremaid probleeme. jah, me räägime siis sellest, et tuleb professionaalseks muuta see poliitika ja tuleb arvestada erinevate sektoritega, jah, linnapiirkondades on need probleemid lihtsamad ületada kui maapiirkondades, nii see lihtsalt on. ja proua juhataja, lubate mul lisada veel ühe kolmanda punkti, mis minu jaoks on äärmiselt oluline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 tööturule lõimu, lõimimise lepingutest, see on ilus mõte, äh, ma toetan seda, aga väga oluline on siin aidata siis loomulikult ka tööandjaid ja nendel on vaja meie andjaid, on väga oluline, et see ei oleks mingisugune suvaline leping, mis sõlmitakse, vaid et oleks ettevõttes äh, ka näiteks niinimetatud praktikajuht, see võiks olla võimalik ka äh, väikestes ettevõttes, väikesed ettevõtted äh, võiksid olla kõige suuremad äh, suurema potentsiaaliga tööjõupakkujad, aga üsna tihti neil ei ole võimalusi niimoodi nii-öelda mentorit kaasa anda inimesele, on, see on oluline, et see oleks võimalik suurtes ettevõtetes on see mentorlus palju lihtsam, aga meie süsteem ei toimi, kui me ei suuda aidata selles ka väikeseid ettevõtteid. Need kolm punkti on minu meelest äh, üliolulise tähtsusega, eh, olulised selleks, et, et, et meie pikaajalise töötuse vastane, vastase võitluse strateegia üldse mingisugust vilja kannaks, suur tänu! suur tänu selle sissejuhatava küsimuse eest, ülejäänud kolleegid kaks minutit kõneaega küsimuse esitamiseks ja võtame siis küsimused eh, gruppide kaupa, veel kaks küsimust ja siis saab komisjoni esindaja vast-, vastate siis küsimused edasi. Javier Lopes järgmisena, palun, sotsiaaldemokraatide nimel, teil on kaks minutit. suur tänu teile suur tänu ettekande eest ja ma olen täiesti nõus, et on vaja välja töötada selline poliitika, mis on keskendunud pikaajalise töötuse probleemi lahendamisele, nagu me teame, andmed on hirmuäratavad, kaksteist miljonit inimest praegusel hetkel on pikaajaliselt töötud, ehk see tähendab siis viis protsenti Euroopa tööealisest elanikkonnast oleme nõus äh, selle analüüsiga, mille te esitasite, samas on meil aga mõningad kahtlused, mille sooviksime välja öelda ja vaadata, mõelda selle peale, kuidas nende probleemidega tegeleda. me mõistame eh, teie ettepanekut, äh, mis toob välja ka teatud raskused, mis on eelnevalt äh, näiteks registri küsimustes välja toodud samuti äh, tuleb äh, ka iga inimesega seotud eriraskused äh, arvesse võtta. see puudutab ka tööintegratsiooni aruande esitamist, aga mõelgem ka selle peale, et praegusel hetkel on erinevused riikide vahel tohutu suured. olukorrad erinevates riikides on väga erinevad selles äh, raamistikus, see raamistik, äh, mida riigid peavad äh, kasutama, peab olema piisavalt ähm, paindlik selleks, et võtta arvesse erinevusi, riigid, on riike, kus pikaajalisi töötuid on kümme protsenti, teise alaga viiskümmend protsenti. nüüd teiseks äh, erinevad vahendid, mis ettepanek ette on näinud praegusel hetkel tuleb lihtsalt ümber jagada selleks eelnevalt mõeldud vahendeid sotsiaalfondist praegusel hetkel, võttes arvesse, et kaksteist miljonit pikaajalist tööd, tööd ole, Euroopas, kas vahendid on piisavad, kas raha on piisavalt selleks, et küsimust äh, rahend-, äh, lahendada? ning äh, väga palju on veel lisada, kuid kolmandaks, kuskohast need töökohad teie meelest tekivad, see on väga oluline küsimus ning mida teeme nendega, kes on kokkuleppele alla kirjutanud ja kellele me ei suuda töökohta leida? loomulikult eh, see kokkulepe näeb ette erinevaid eh, aspekte, näiteks tööhõivetoetus, sotsiaalne toetus, nagu te teate, eh, on väga palju muudki kui koolitus lihtsalt. aga tähendab, probleem on selles, et teatud inimestele me töökohti leida ei suuda. kas olete nõus sellega, kui me vastame kõigile küsimustele? suur tänu teile selle eest. Sander, palun. suur tänu teile ma äh, sooviksin samuti teid äh, tänada, komisjoni esindajad, selle eest, et tulite meiega täna kohtuma. Äh, sooviksin tänada ka teiepoolseid ettepanekuid võitlemaks pikaajalise töötuse vastu. mul on kaks täpset küsimust, mis seda teemat puudutavad. Te mainisite meetmeid, toetusmeetmeid eriti puudutab see ettevõtete toetamist, kes, eh, sest need meetmed tuleb kohandada ka ettevõtete vajadustele. meet-, meetmed peaks garanteerima, et neid oleks võimalik tõepoolest ettevõtete poolest, poolest, poolt rakendada, ma toetan seda ka, mida ütles proua Mohan Chartier, Eh, mina tahaksin teada, millised need meetmed on. kas teil on selge ülevaade sellest? teine punkt, mis minu jaoks on väga huvitav, millised eh, piirkondi see puudutab? kas tegemist eh, on meetmetega, mis on suunatud eelkõige sellistele piirkondadele, kus äh, pikaajalist äh, töötust on kõige rohkem või siis äh, on tegemist meetmetega, mis leiavad rakendust kogu Euroopa Liidus. suur tänu, Sean Simon, palun. suur tänu. suur tänu Äh, selle ülevaate eest, äh, see oli tõesti äh, valgustav ja huvitav. mis puudutab määrust, mulle tundub, et see on küll nii kerge määrus, et peaaegu et ei tunnegi teda. aga ega selles ei ole midagi negatiivset iseenesest. sellegipoolest huvitaks mind see, et kui komisjonis, kas komisjonis on läbitud äh, protsess? no loomulikult ähm, tööprogrammis on sees, et te peate esitama ettepaneku äh, nõukogu soovituse, äh, nõukogu määruseks aga kas te tegelikult olete läbi viinud ka uuringu, et kas see soovitus üldse mingisugust lisandväärtust omab? või äkki olete te mõelnud sellele, et te ei esitagi ühtegi ettepanekut, vaid äh, lihtsalt äh, lepite sellega, et liikmesriigid lahendavad äh, selle erinevalt, tööturud on erinevad, mõnedes liikmesriikides on väga edukalt seda poliitikat aetud, väga novaatorlike mõtetega välja tuldud. mulle see jah, see kergekaaluline määrus iseenesest on meeltmööda, aga lihtsalt mul tekkis küsimus, et kas te olete mõelnud ka sellele, et te võib-olla ei esitagi ühtegi ettepanekut? Uh... suur tänu proua Jaslovetška. suur tänu ja äh, suur tänu selle informatsiooni eest, mida te meiega jagasite, ähm, komisjoni esindaja, see oli kõik äärmiselt äh, huvitav. aga minu küsimus on järgmine teile. Te ütlesite, et äh, see programm, need programmid, mida tänaseni on rakendatud, pole ennast tõestanud, nad ei ole olnud väga tõhusad. eriti need sammud, mis on astutud avaliku sektori poolt. ma tahaksin äh, seega teada, et kas te olete olnud ühenduses äh, ka erasektoriga? millised on olnud siin positiivsed või negatiivsed mõjud? ja ühtlasi tahaksin ma teada, kuidas äh, keegi, kes võetakse tööle sinna ühtsesse kontaktpunkti, kui mitut inimest nemad võiksid siis äh, teenindada? ja kas ähm, need inimesed saavad koolituse tööturu kohta, kas need on need inimesed, kes on kursis äh, võimalike äh, õppe-praktikaprogrammidega? kas äh, need inimesed, kes seal töötavad, kas nad on valmis äh, ette valmistama siis neid töötuid inimesi tööturuks, mis nõuab ju teatud paindlikkust. Äh, järgmine aseesimees Ulle Turmas, palun, teil on sõna. suur tänu, suur tänu, ma tahaksin teid äh, südamest tänada selle äärmiselt muljetavaldava ülevaate eest. Need meetmed, mille te olete ette näinud selleks, et lõpuks ometi lahendada pikaajalise töötuse probleem või hakata sellega tegelema, ma olen teiega täiesti nõus. me peame rõhu asetama nii-öelda inimeste aktiveerimisele äh, ja tööturg äh, tuleb aktiveerida ja ma arvan, et kõige parem viis, kuidas seda tagada, on see, et ähm, oleksid selged äh, need, äh, need asjad, mis on, et oleks selge, et mis on äh, kohustused ja õigused. jah, inimesel on õigus saada abi tööturule sisenemiseks, aga sellega kaasnevad ka teatud kohustused Äh, tuleb läbida koolitused näiteks äh, või, või ükskõik millised meetmed siis on ette nähtud. selleks, et äh, me jõuaksime oma eesmärkideni, härra peadirektor, peaksime me vaatama ka seda, mida vajavad tegele-, tegelikult erinevat tüüpi töötud, ma räägin siin taani keelt, oma emakeelt ja meie oleme juba aastaid kasutanud seda aktiivset ähm, Äh, tööturule äh, toomise poliitikat ja meil on teatud kogemused, aga meie, meil on ka üks väga tõsine probleem. millised on need vahendid, millal äh, tuleb sisse koolitus, millal hakatakse rääkima sellest, milliseid vahendeid kasutatakse, mis hetkel inimest aidates ja millised on üldse need vahendid, mida kasutatakse? on väga oluline, et, et need meetmed on ju erinevad, räägi, räägime me siis kas noortest töötustest, pikaajalisest töötustest või, või inimestest, kes on lihtsalt äh, tööturult pidanud äh, lahkuma mingil põhjusel, tahavad nüüd tulla tagasi, need olid minu küsimused, suur tänu. Jana Sitnanska, palun järgmisena. mis? suur tänu. ma tahaksin äh, tänada teid selle algatuse eest. nagu juba öeldi, Slovakkia on üks nendest riikidest, kes on kimpus samuti pikaajalise tööpuuduse probleemiga ja ma arvan ühtlasi, et teie lähenemine on täiesti õige. see individuaalne lähenemine inimestele on tõesti esmatähtis ja ma tahaksin rõhutada seda, mida ütles kolleeg Morin Chartier juba, meil on tõesti vaja inimesi, kes oleks valmis ja oskaksid nõu anda inimestele, kes on jäänud töötuks ja see ongi tihti kõige raskem. üsna tihti need ametnikud, kes nende inimestega tegelevad, ei ole pädevad, neil ei ole ka piisavalt aega, et äh, iga üksiku inimesega põhjalikult tegeleda ja neil ei ole piisavalt aega ega ka teadmisi äh, nõu anda andmiseks ja seega tuleks nendesse inimestesse investeerida, neid peaks olema rohkem ja nad peaksid olema paremate oskustega. mis nüüd puudutab seda ühtset kontaktpunkti, seda, see mõte on hea, seda peaks toi-, toetama, aga ei tohiks unustada seda, et need inimesed, kes on jäänud pikaks ajaks tööturult kõrvale, on tihti öö, kimpus elus üldiselt, nad on las-, laskunud vaesusesse, nad ei öö, nad ei liigu nii kergelt ringi äh, ja nende motivatsiooni, motivatsioon on muidugi langenud, äh, nii et võib-olla me peaksime üritama kuidagi neid kaasata äh, läbi võib-olla ametnike, kes käivad siis ise ringi ja, ja jõuavad nendeni, mitte nii, et me ootame neid lihtsalt nendesse kontaktpunktidesse. võib-olla peaks kasutama juba kogutud infot äh, näiteks vabaühendustelt, kes äh, tegelevad selle teemaga, kes äh, tegelevad nende teemadega koha peal, kellel on kogemusi selle kohta, kuidas neid inimesi taas integreerida. ja nüüd järgmine küsimus, need lepingud. Need lepingud, pikaajaliste lepingute, pikaajaliste töötutega sõlmitavad lepingud, integratsioonilepingud, millisel hetkel võiks me oodata siin siis äh, läbimurret, et äh, kui kiiresti sellise lepingu allakirjutamisest võiks inimene leida töö? miks ma seda küsin, sellepärast et ma tunnen muret, et äh, see jääbki ainult paberile, see kokkulepe ja kui inimesed ei saa piisavalt koolitust, kui neil ei ole taaskoolituse võimalusi, ümberkoolituse võimalusi, siis sellest reaalsuses midagi ei tule. Laura Agia, palun järgmisena. suur tänu proua juhataja. meie oleme väga rahul sellega, mille komisjon on välja pakkunud äh, pikaajalise töötuse probleemi äh, osas Itaalias. meie Cinque Stelle liikumine tegelikult on välja pakkunud täpselt sellesama asja. kahjuks aga äh, ei saanud me seda ellu viia, sellepärast et äh, opositsioon on olnud lihtsalt nii vankumatu sellele. ja minu küsimus siis komisjoni esindajale on järgmine. kuidas inimene, kes äh, on jäänud töötuks, kuidas teda motiveerida, et ta üldse ennast töötuks registreeriks? Itaalias on lihtsalt äh, niimoodi, et äh, meil mitte mingisugust äh, sissetulekutoetust nende jaoks ette ei ole nähtud, mis ma siis peaksin tegema? Ähm, riik ei anna mulle mitte mingisugust toetuse võimalust, mida pakkuda nendele inimestele, Itaalias lihtsalt sellist süsteemi ei ole teistes liikmesriikides on olukord hoopis teistsugune. kuidas me saaksime äh, tegelikult hoolt kanda nende inimeste eest, kui meil ei ole võimalik neile mingisugust toetust anda. Nendelt lepingut kaheksateist kuud. kaheksateist kuud ei tee meie riik üldse mitte midagi nende inimeste osas, kes on jäänud tööta, mitte mingisuguseid koolitusvõimalusi ei paku, ümberkoolitusvõimalusi, kuidas komisjon siis kavatseb äh, meie kontekstis äh, selle asja ellu viia, mis on noorsootagatisega? väga palju sellest rahalisest toetusest selleks, et inimesed saaksid koolitustel osaleda. Äh, enamus rahalisest toetusest äh, ähm, noortele inimestele, sellest me ei tea mitte midagi. mida te kavatsete teha, kuidas te kavatsete seirata ikkagi seda, mis toimub liikmesriikides, kuidas te kavatsete hinnata seda, mida nende uute võimalustega tegelikult et, ette võetakse? Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Sotsiaalfond peaks ju aitama neid inimesi, kas äh, see võib äh, olla sissetulekutoetuseks äh, kas äh, saab äh, peale suruda liikmesriikidele ja ma loodan, et saab sundida neid äh, maksma inimestele toetust, sest inimesed, kes on jäänud tööta, kõhu peavad ikka täis saama, jah, tööl nad võib-olla käia ei saa, aga süüa on neil vaja ja kui neil toet-, Itaalias sellist toetust ei ole, nii et küsimusi, küsimärke teie ettepaneku osas on väga palju. Teie ettepanek on teretulnud ja täpselt sellist asja me ootasimegi, aga kahjuks ja ma kohe lõpetan, proua esinaine me ei, meil ei ole struktuuri, mis aitaks selle teie ettepaneku ellu viia. järgmine kõneleja, palun, kahjuks ei kuulnud, kellele sõna anti. suur tänu. nõukogu soovitused, ütleb härra Mata, pikaajalise äh, tööpuuduse osas on äh, teretulnud ja läheb õigesse suunda, jah, äh, ühtne kontaktpunkt, äh, jah, see, et inimeste, inimesele tuleb individuaalselt läheneda ja professionaalsed ametnikud, aga see, mida ütles proua Morin-Chartier, teda ma toetan kahe käega tegelikult tööpuuduse probleem on tõeline tsunami ja Prantsusmaal me näeme seda, et äh, ei ole võimalik äh, seda isegi enam hallata, meil on äh, probleem ühelt poolt siis töötajatega, teiselt poolt ametnike koolitamisega, kuidas tagada see, et oleks piisavalt kvalifitseeritud kaadrid meil. ja järgmine küsimus, see individuaalne lähenemine. see on põhimõtteliselt selline hoolekanne ja mulle tundub, et tööametitest saavadki nüüd justkui nagu mingisugused hoolekandeametid, kas ei oleks öö, äh, see öö, äh, ohuks? Eh, tööpuudusega võitlemise eh, eesmärk on loomulikult täiesti õige, aga kõige parem lahendus on siiski töökohtade loomine. ja see tähendab seda, et tuleb aidata kõige väiksemaid ettevõtteid, mikroettevõtteid looma töökohti, sellepärast et eh, VKE-d ju annavad tööd üheksakümnele protsendile meie töökätest, et see on see koht, kus tuleks võidelda tööpuuduse vastu, pikaajalise tööpuuduse vastu ja ma tahaksin proua Morin Chartier'd tõesti siin tervitada. see, mis te ütlesite, on täiesti õige. oluline on see mentorluse küsimus. tuleb ära kasutada ka eh, pikka aega ettevõtetes tööta, töötanud inimeste vanemate inimesi, inimeste teadmisi, nad on väga hea meelega valmis andma oma oskusi edasi noortele inimestele, kes tulevad eh, VKE-desse, väga väikestesse ettevõtetesse. nii et seda me, selle me peaksime rõhuma, suur tänu proua Blinkevitš-Jute, palun. suur tänu, proua juhataja. suur tänu ka komisjonile, kes esitas selle ettepaneku ja mul on mõned konkreetsed küsimused kõigepealt vastavalt sellele infole mis te ütlesite kaks on kakskümmend kolm protsenti pikaajalistest töötutest registreerimata mõnedes liikmesriikides suisa viiskümmend protsenti mis on äh, teie seisukoht, kuidas neid peaks registreerima ja kas te tõesti arvate, et meil on võimalik saavutada äh, sajaprotsendiline registreeritus pikaajaliste töötute puhul, kas me sunnime neid ennast kuhugi registreerima? ja kas te olete kaalunud äh, ka seda, et miks need inimesed ennast kirja ei pane? võib-olla mõned nendest on siiski tööturul, kuid mustal turul sellepärast et illegaalse töö osa ausalt öeldes õitseb Euroopas ja pikaajaline töötus, pikaajalised töötud on kaotanud igasuguse motivatsiooni, milliseid konkreetseid meetmeid te olete näidanud, näinud selleks, et motiveerida neid seaduslikult töötama ja mitte lootma ainult abirahale. ja nüüd järgmine punkt, tööandjad neile see asi äh, mokamööda ei ole. Äh, nad ei ole valmis kohe pikaajalisi töötuid äh, tööle võtma, neid tuleb ka kuidagi motiveerida. kuidas seda teha? ja minu järgmine ja viimane märkus, kui meil piisavalt raha ei ole, siis ei tule nendest programmidest midagi. Te ütlesite, et me võiksime kasutada kogu selle programmi elluviimiseks sotsiaalfondi kas äh, komisjon on äh, rääkinud konkreetsetest numbritest, kui palju raha siis ESF-ist võiks äh, kasutada pikaajaliste töötute tagasitoomiseks tööturule ja kas te arvate, et kuivõrd tuleb revisjoni alla seitsme, seitsmes raamprogramm, oleks võimalik lisavahendeid tööpuudutele. proua Lopes, palun. Eh, suur tänu teile, proua esimees, sooviksin tänada komisjoni esindaja tema siin viibimise eest täna hommikul. oleme nõus sellega, et on vaja välja töötada erimeetmed, et kaasata neid, kes pikka aega juba töötud on, näiteks aktiivne tööjõupoliitika, mis garanteerivad koolitused, samuti ka eh, individuaalseid toetusprogramme ja muud sellist. samas ei tohi unustada ka seda, et just need riigid, kus töötus on kõige suurem, eriti ja pikaajaline töötus samuti, on need just, need riigid just Euroopa Liidu kõige vaesemad riigid ja just Troika sekkus neis riikides, nagu näiteks Hispaanias, kus töötuid, pikaajalisi töötuid on eh, töötute seas üle viiekümne kolme protsendi. nii et mina leian, et sellest diagnoosist tuleks esile tõsta kärpepoliitika läbikukkumist, selleks surus peale Euroopa Liit, Rahvusvaheline Valuutafond ja OECD. hindame neid konkreetseid meetmeid, mis on välja pakutud, nagu näiteks noorsootagatis. õnnetuseks aga see programm ei toimi väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides, nagu näiteks Hispaanias, võiksin teisedki näiteks tuua, aga räägin Hispaaniast see äh, toetus jõuab vaevalt seitsmeteistkümne protsendini töötutest noortest ning see tähendab seda, äh, et äh, koormus meie, meie sotsiaalsüsteemile on äärmiselt suur. see kõik ei aita luua uusi töökohti, see ei aita luua kvaliteetseid töökohti, ootame sellelt tagatiselt enamat teiseks, kõik, mis toimib, peab olema seotud äh, tootlikkusega, samas aga tootlikkus äh, ei äh, suuda, tootlikkust ei suudeta samuti tõsta praegusel hetkel meie tööjõuturul ja ning lõpetuseks äh, on meil eelkõige vaja globaalset lähenemist, mis äh, panustab kvaliteetsele tööhõivele, samuti ka suuremat riigipoolset äh, kulutamist ning samuti on vaja ka miinimumpalgaprogramm välja töötada, nagu seda lubas ka härra Juncker oma esimeses kõnes ametisse astudes möödunud aasta novembris. suur tänu teile, järgmisena saab sõna proua Sõuruka. Štanuka suur tänu äh, teile. ka teised kolleegid on esitanud selle küsimuse, mida mina tahtsin esitada. Äh, tahaksin nimelt äh, keskenduda selle probleemi regionaalsele mõõtsel, mõõtmele kas äh, komisjon äh, omab ka konkreetseid plaane konkreetsete regioonide jaoks, kas selliseid plaane on võimalik välja töötada näiteks piirkondade jaoks, kus on eriti vähe töökohti ning äh, kuidas on plaanis siis kohalikke omavalitsusi, kohalikke võimuorganeid kaasata töökohtade loomisse? mina kui roheliste esindaja loomulikult tunnen erilist huvi roheliste töökohtade loomise vastu. siis minu järgmine küsimus. inimesed, kes lähevad peatselt pensionile, ka nemad eh, puutuvad kokku tööpuuduse probleemiga. Eh, kas teil on eh, ka mingeid plaane selles osas, Äh, äh, kas, äh, kuidas te tahaksite neid inimesi aidata, kas teil on plaanis programme ka nende inimeste jaoks, jah, noorte tööpuudus on tõsine probleem, aga ka pensionieelikute, nende üle viiekümne aasta vanuste inimeste probleem on tõsine, aitäh. suur tänu, kolleeg Tomtš, Romana Tomtš. teda ei ole saalis Yana Toom siiski, siiski, kolleeg Toom. suur tänu! suur tänu selle väga huvitava ja hea ülevaate eest, šokeerivad arvud. aga arutelu sellel teemal jätkub, nii et ma tahtsin välja tuua siinkohal ainult kaks asja kas meil oleks vaja mingisugust regionaalset lähenemist? meil on teatud liikmesriikides piirkondi, kus äh, mõned äh, piirkonnad on rohkem puudutatud probleemist, nii põllumajandusriikides kui ka töö, suurtes tööstusriikides äh, on riik, liikmesriike, teie ettepanekus sellega regionaalset mõõdet ei ole sees ja minu meelest see on viga ja teiseks ma arvan, et ilma töökohtade, töökohti loomata ei ole võimalik pikaajalist töötust lahendada, selle kohta te ei öelnud mitte midagi. aga need inimesed, kes räägivad äh, pikaajalistest töötutest, peaksid aru saama seda, et tegemist on sotsiaalsete heidikutega. Nemad ei kasuta isegi enda riigi piires vaba liikumise õigust. midagi tuleks ära teha rohkem puudutatud piirkondades, näiteks minu kodulinnas Tallinnas kõige sügavama kriisi puhul äh, lõid äh, omava-, lõi äh, linnavalitsus äh, sotsiaalsed töökohad, nad ei olnud kõrge kvaliteediga töökohad, aga sellegipoolest aga inimestel oli võimalik pöörduda tagasi tööturule. kas te kavatsete ka selle töö loomise poolega tegeleda? kolleeg Ungerius. Eh, suur tänu teile Euroopa Komisjonile selle ülevaate eest. see oli äärmiselt kasulik, aitab meil praegusest süsteemist aru saada. mul on mõningad küsimused. ja see natuke on seotud sellega, mida küsis eelnevalt kolleeg Paul Simon me arutame siin praegu nii-öelda väga sellist light versiooni äh, tööjõupoliitikast, see puudutab eriti ju Euroopa äh, tööjõusemestri ülevaatamist, ma tahaksin teada. Äh, kas komisjon leiab, et tegemist on kiireloomulise küsimusega? kas selline lähenemine mõjutab ka kuidagi kahte miljoni, kahteteist miljonit pikaajalist töötud, kas nad äh, arvavad, et selline siidikinnastes lähenemine kuidagi neid äh, aitab? nüüd selle äh, paketi kolmas osa. pärast pärast toetuse ja nõustamisperioodi kas te arvate, et neile peaks järgnema ka muud meetmed, kas peaks olema äh, tegelik, kas ei peaks esitatama reaalseid tööpakkumisi? kas te kavatsete noorsootagatisega äh, programmiga äh, koostööd teha? sel puhul, kas, äh, kas nõudmisi kohandatakse selleks, et uus süsteem hakkaks tegelikult toimima? kas kavatsete samuti uued reeglid välja töötada ja nõuda ka sotsiaalfondi äh, äh, tegevuse muutusi. suur tänu, proua Harkin. siin on väga palju huvitavaid küsimusi. Äh, eriti meeldib mulle see, kuidas te luba-, tahate kohaldada seda programmi konkreetsetele vajadustele. mul on aga mõningaid küsimusi. härra Saimann juba küsis teie käest. kas te olete selle E, e, lisandväärtuse peale mõelnud. paljud kuulevad, mis toimuvad Taanis, kuuleme, mis toimub Itaalias, võttes arvesse, et olukord on liikmesriikides väga erinev e, siis küsimus puudutabki lisandväärtust, Euroopa Liidu lisandväärtust. teiseks, vaadates käesolevat dokumenti ning ettepanekut ennast, siis ma vaatan ka seda, Eh, mida oodatakse pikaajalistelt töötutelt ja mida oodatakse teenusepakkujatelt. näiteks pikaajaliste töötute jaoks eh, peavad eh, nad näiteks aktiivselt otsima ehm, tööd ning võtma vastu sobiva, neile sobiva töökoha. aga kes seda otsustab? see oli minu küsimus. ning ja näiteks äh, nõu, äh, nõu, näiteks äh, need nõudmised, mis esitatakse teenuse osutajatelt, on pisut erinevad. näiteks see puudutab toetust töökoha ostmisel, keeleõpet, muud õpet. nii et ühesõnaga, vaadates nüüd nõudmisi, mis esitatakse selles dokumendis, on suur erinevus sellelt, mida oodatakse töötult endalt ja teenuse osutajalt ning mitmed kolleegid on Äh, öelnud, tegemist ei ole töökohtade loomiseks mõeldud äh, dokumendiga. samas äh, on siin tegemist sama mündi kahe poolega. väga raske on rääkida ühest mainimata sealjuures teist, aga paljude heade mõtete eest teile aitäh. suur tänu, härra Mann, vabandust, ma unustasin teid. ma tavaliselt seda ei tee. viimane küsimus tuleb teilt, palun. aitäh Äh, äh, jah, mind on kerge unustada, näib. Ähm, äh, ähm, kolleegid ütlesid, et me peame mõtlema ka sellele, et liikmesriikides on olud väga erinevad ja kui me sellega ei arvesta, siis me võime Euroopa ära unustada. me soovime Äh, arves, me peame arvestama sellega, mis toimub ja kui äh, on olemas tõsised probleemid, siis meil on olemas ka konkreetsed programmid, sotsiaalfond, globaliseerumisega kohanemise fond, see on see Euroopa lisandväärtust, mida on vaja anda. Äh, niisiis, see on selline lähenemine, mis on täiesti õige Eh, jah, loomulikult eh, paljudest riikidest me võime palju õppida, jah, eh, meil on olemas avaliku sektori poolt pakutavad tööturuteenused, meil on ka erasektor, <laughs> aga minu arvates me peame tõesti pöörama tähelepanu nendele tööturule integreerimise lepingutele. me peame jah Äh, komisjon on teinud ettepaneku ja see on väga hea ja kas ei võiks minna nüüd edasi ja vaadata, millised on äh, parimad kogemused äh, ja niimoodi saaksime ka näha, et vaatamata suurtele probleemidele on siiski võimalik midagi ära teha, vaatamata sellele, et võib-olla on ettevõtteid, kes ei taha selles mängus kaasa mängida, aga ma arvan, et kui meil oleks häid näiteid, siis me saaksime ka midagi saavutada meil on vaja mudeleid, meil on vaja lähenemisviise, me peame inimestele näitama, et sellised asjad on olemas ja nad toimivad. meil on vaja ka näiteid selle kohta, kuidas poliitiliselt edasi minna ja e, e, Elizabethil on täiesti õigus, mis ta ütles, et me peame e, lähenema asjale professionaalselt Eh, eh, veel on vaja nõustajaid, kellel on eh, rohkem aega inimestele pühendada. nii et, et kui me ei arvesta selle ajafaktoriga, selle isikliku tähelepanuga, siis ei tule midagi välja, nii et, et suur aitäh teile ja, ja küsimuste põhjal, nagu te näete juba, te olete midagi väga positiivset teinud. nii, nüüd võite vastata neile kõigile küsimustele, lahendada kõigile, kõik probleemid, no loodetavasti annate meile ka, eh, meile väike lootus, väikse, pisut lootust. ma ei ole võimeline kõigile küsimustele vastama, sooviksin öelda lihtsalt, et eh, on väga hea, et te härra Manni küsimuse unustasite, sest kokkuvõttes ta lõpus ju vastas kõige raskemale küsimusele, mis puudutas seda, miks nõukogu soovitused eh, kui me teame, et olukord on liikmesriikides niivõrd erinev, ma sooviksin selle kohta öelda lihtsalt seda, et esialgselt mõtlesime kasutada äh, õigusliku alusena artiklit sada viiskümmend kolm ja välja pakkuda direktiivi. kuid vaadates olukorda liikmesriikides, leidsime, et olukord ja riiklikud raamistikud on niivõrd erinevad, et ei olnud mõistlik sellest alustada. me ei ole mm, äh, Eh, seda lükanud lõputult tulevikku, kuid leiame, et siiski eh, kasutada sama meetodit kui noorsootagatise puhul, eh, loome mitmed parameetrid liikmesriikidele ja vaatame siis, mis toimub liikmesriikides. see küsimus on nüüd selles, kuidas me jälgime, kuidas me milline monitooring toimub, nagu te teate, poolaasta, Euroopa poolaasta on Äh, siis äh, raamistik nagu noorsootagatise puhul, vaatame, mida liikmesriigid teinud on, esitame soovitusi, riigipõhiseid aruandeid, et riik õiges suunas edasi lükata, vaatame, kas see siis toimib. Äh, meil on tehtud katseid noorsootagatisega, alguses oli raske, nüüd aga see toimib. ja loodetavasti selle meetodi puhul läheb samamoodi. paljudele küsimustele minu jaoks raske vastata tahaksin lihtsalt öelda, et teie küsimused on õiged ja õigustatud, olen need teiega nõus, näen mõningaid raskusi, mis võivad esile kerkida, praegu on aga algfaas alles eh, ning eh, selle süsteemi eelis on see, et eh, seda on võimalik kohaldada, see on paindlik süsteem, see on meie eelis. mõned küsimused, mille tõstatasite, on õigustatud, üritame leida neile praktilisi lahendusi, nagu näiteks tööhõive Eh, küsimus, töökohtade küsimus, tööandjate küsimus. praegusel hetkel kavatseme luua partnerluse eh, tööandjate ning tööhõiveorganisatsioonide vahel, eh, et nad oleks, oleks kaasatud tööturule naasmise protsessi. samuti vaatame, kuidas on võimalik eh, täitmata töökohti kohaldada, et need vastaks tööotsijate oskustele ja eh, vajadustele. siis eh, vaatame, kuidas saame niimoodi suunata mõningaid finantsalgatusi, et aidata tööandjatel selliseid inimesi tööle võtta ning veel üks spetsiifiline küsimus, kust need töökohad siis tulevad. meie seisukoht on selline, et, et, et tegemist peaks olema e, sektoriüleste e, e, sektoriüleste lähenemistega, meil on, ma saan aru sellest, kui soovitakse sotsiaal- majandussektoris, kuid eh, mm, luua, kuid samas meil on vaja eelkõige eh, eh, primaarse tööhõive turule mõelda selliste töökohtade jaoks. meil on vaja integreeritud tööhõive turgu ja selleks on eelkõige vaja primaarset tööturgu kohaldada. tean, et see tekitab raskusi ja mõningates puhku, mõningatel puhkudel võib, on vaja, võib tõesti sotsiaalsete töökohtade loomine vajalik olla. mis nüüd puudutab räägin nüüd vahetuse mõttes prantsuse eh, need küsimused, mis eh, eh, puudutab kontaktpunktide olemasolu, siis kahtlemata on vaja siin suurt professionaalsust. see tähendab seda, et teemaga tuleb kindlasti edasi tegutseda, on tõsi ka see, et paljudes liikmesriikides töö töötusametid on praegusel hetkel suurtes raskustes, neil on võime, neil on ressursipuudused, neil on eh, tööjõu, töötajate puudus. Ehm, need on äärmiselt olulised küsimused, ma tunnistan, et on tõsi, et selleks, et see meede oleks tõhus, on vaja et nõustamine teostataks professionaalide poolt, see, mis, seda nii tööküsimuste kui sotsiaalküsimuste puhul. tuleksin veel ühe punkti juurde tagasi. see lähenemine on ühest küljest sotsiaalne, teisest küljest eh, puudutab eh, ka eh, tööhõivet. me räägime inimestest, kes on tööturult juba ammu lahkunud kui vaatate statistikat, olete ilmselt seda jälginud, pooled pikaajalistest töötutest on äh, inimesed, kes juba kaks aastat on tööturult eemal olnud ning äh, nagu üks teie seast seda ütles, kui on tegemist terve põlvkonnaga, kes tööturule pole jõudnud, siis äh, on asi äärmiselt murettekitav. praegusel hetkel on see meede tõeline kapital, sellepärast et tegemist on nende noortega ju, kes on pikaajalised töötud, et see, pikaajalised vaesed, see tähendab seda, et me üritame aidata ka vaeseid Eh, nii et ühesõnaga me integreerime selle eh, eh, küsimuse enda tegevusse, siis me aitame ka vaeseid perekondi, lapsi, kes on pikaajaliselt raskes olukorras olnud. tegemist on eesmärgiga, mis näeb ette aidata inimesi, kes on ammu tööturult lahkunud, kes pole suutnud sinna tagasi tulla, üritame neid motiveerida selleks, et nad tööturule tagasi tuleks üritame käsitleda küsimusi, mis ei puuduta ainult nende koolituse ja ettevalmistuse puudust, need puudutavad ka sotsiaalseid aspekte, nagu näiteks tervise küsimus, samuti võlakoorma küsimus, samuti mobiilsusküsimus. oleme näinud mitmeid juht-, juhtumeid, eh, kus eh, näiteks eh, ollakse valmis vastu võtma töökoht kahesaja kilomeetri kaugusel, küsimus on aga elukohas, oleks vaja sotsiaalkorterit, oleks vaja lastele leida koolis kohad, see tähendab siis on selliseid küsimusi palju, mis tuleks lahendada ning ainus võimalus seda hästi lahendada on see, kui inimesel on üks nõustaja, mitte mitu erinevat, kes paljude küsimustega tegelevad Eh, nüüd mõned punktid selgituseks veel. kas see meede eh, eh, kavatseb katta terve Euroopa Liidu territooriumi? jah, see on tõepoolest meie kavatsus ning ma olen nõus sellega, mis öeldi maapiirkondade kohta. ma tsiteerisin siin mõningaid riike, kus pikaajaliste eh, töötute eh, registreerimine on väga eh, nõrk ja seda juhtub tihti just maapiirkondades. see tähendab seda, et mitte ei pea pöörduma Töötukassa ameti poole, vaid peavad kohalikud omavalitsused sellega tegelema ning neil on võimalik olla ühe akna süsteemis osaline. mis puudutab nüüd noori, eh, kes on tihti pikaajaliselt töötud, siis eh, sooviksime ära hoida dubleerimist eh, noorsootagatise ja pikaajaliste töötute vahel. ühesõnaga, need, kellele laieneb noorsootagatis, neid, neile ei laiene see praegune soovitus. arvan, et ma vist vastasin enamusele küsimustest, mitte kõigile ja olen valmis teie juurde tagasi tulema kui äh, soovitus hakatakse juba ellu rakendama, kui äh, meil on võimalus juba rääkida esimestest kogemustest. suur tänu! Yes. You suur tänu äh, teie tõhusa, teile tõhusate vastute, vastutuste eest. tuleme, pöördume kindlasti teie poole tagasi, kui on võimalik rääkida äh, millist uutest võimalustest äh, ja arutame neid olulisi teemasid teiega siis edasi, aitäh! Äh, tähendab siis seda, et lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkt number üheksa, milleks on äh, digitaalse ühisturu suunas liikumine ning see on raporti esimene arutamine ja annan nüüd sõna raportöörile Juta Steinrukile. aitäh, lugupeetud esinaine. digitaalajastu äh, on juba ammu alanud ning digitaalne muutus on midagi, mida ei saa peatada, aga hädasti on vaja, et me selle digi-, Äh, et see digitaalne muutus ei ole ainult tehniline, vaid ka on seotud sotsiaal- ja tööhõivepoliitiliste teemadega. mul on väga hea meel, et koordinaatorite kohtumisel äh, kõik fraktsioonid ka seda seisukohta toetasid. väga oluline on, et äh, ka seda teemat edaspidigi meie komisjonis käsitletakse. digitaliseerumine toob endaga kaasa võimalusi, võimalusi Euroopa jaoks Äh, ja see ei ole kindlasti tingimata oht, aga sellega toim-, äh, seoses toimuvad ka väga suured muutused töömaailmas ähm, see digitaalne muutus mõjutab seda, kuidas meie töötame, kuidas tulevased põlvkonnad tulevikus töötama hakkavad ja äh, Äh, loomulikult äh, peab digitaliseerumisega kaasas käima ka sotsiaalpoliitika ja tööhõivepoliitikast. Äh, komisjoni ettepanekud on üsna tehnilised ning ei ole päris selged selles osas, mis tulevikus tööhõivepoliitika vallas peaks toimuma meie vajame äh, analüüse just nimelt äh, selle kohta, kuidas tööhõive areneb, äh, kuidas kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt kõikides valdkondades, mitte ainult töö, tööstusvaldkonnas töökohad arenevad, samuti hoolekande teemat võiks selles kontekstis käse, käsitleda meil tekivad uued tööhõivevormid, näiteks juba nõndanimetatud crowd working Äh, äh, kuidas äh, arvestada selliste uute tööhõivevormidega, kuidas arvestada muutuvate tööhõivevormidega ja me ei saa lubada, et toimuks palga vallas, sotsiaalkulutuste vallas konkurents allapoole. Äh, me konkureerime inseneridega Aafrikast, Indiast, USA-st äh, ning äh, selles kontekstis on ka väljaõpe ja täiendõpe äärmiselt oluline. me peame olema konkurentsivõimelised selles võidujooksus ja me peame tõesti omama kõige paremaid võimalusi, kõige paremat tehnoloogiat ning ähm, äärmiselt oluline on, et äh, sotsiaalpartnerid on siin ka sellesse kõigesse kaasatud. komisjon on Euroopa tasandil äh, tulnud välja algatusega äh, digitaalsete töökohtade kvalifikatsioon, aga just nimelt selles vallas on digi-, sotsiaalne dialoog äärmiselt oluline, sotsiaalne dialoog Euroopa tasandil ja eelkõige tuleks siia siis kaasata just nimelt spetsialiste Äh, seda dialoogi tuleks niimoodi edasi arendada, elukestev õpe on samuti äärmiselt oluline, sest digitaalsed teadmised, mis me täna saame, on homme juba vananenud, see tähendab, et täiendõpet tuleb institutsionaliseerida, me ei tohi silmist kaotada seda, et digitaliseerumine, nii nagu me seda siiani oleme näinud, toob paljudes valdkondades kaasa ka töökohtade ebakindlaks muutumise, näiteks insenerid Silicon Valley's ütlevad, et nad töötavad ettevõtete heaks äh, Amazon ja Apple, kes teenivad äh, miljoneid, aga samas puudub neil endil sotsiaalkindlustus, äh, sellepärast et nad töötavad nii-öelda outsourcing'u vormis ja see on jällegi selline asi, millele meie töö, poliitikud peaksime silma peal hoidma, et me peaksime vaatama, millised on standardid töökindlustuse vallas, millised on tööstandardid Äh, juba täna näiteks paljudes äh, suurtes ettevõtetes sisuliselt töötavad töötajad kogu maailmast erinevates osakondades näiteks ja siis me peamegi vaatama äh, uuesti läbi töökaitsega seonduva me peaksime mõtlema sellele, kuidas me saaksime kaitsta ka füüsilisest isikutest ettevõtjaid, kuidas nemad saaksid ühiselt oma huve esindada Äh, ka selles vallas juba esimesi algatusi on, näiteks USA-s äh, samuti äh, töövõtjate andmekaitse on samuti oluline toimub nõndanimetatud koostöö inimeste ja robotite vahel ja see mõjutab äh, Äh, mitte ainult andmekaitset, vaid ka töökaitset ja tervisekaitset ning äh, võib-olla peaks siin äh, mõtlema ka, kas on vaja mingeid uusi nõudmisi kehtestada, sotsiaalkindlustussüsteeme. siin peaksime pöörama tähelepanu kaitset vajavatele füüsilisest isikust ettevõtjatele ja kui arengud sellises suunas edasi jätkuvad, siis me peame sellele kindlasti mõtlema, kuidas tagada äh, meie sotsiaalkindlustussüsteemide äh, püsimajäämine. jah, siin arvamuses ei ole mul küll äh, väga palju ruumi ideesid arendada. ma olen saanud väga palju muudatusettepanekuid. Ähm, üritasin teile siis selgitada peamisi punkte, jään ootama edasisi arutelusid kolleegidega iseäranis variraportööridega ja ma tõesti tean, et nad väga eh, intensiivselt selle teemaga juba tegelevad, on konsulteerinud spetsialistidega, nendega mõtteid vahetanud ja ma arvan, et see on teema, millega me tegeleme veel eh, aastakümneid. aitäh. jah eh, tõepoolest see on teema, millega me peame ka meie komisjonis eelseisvatel aastatel tegelema ja nüüd annan kõigepealt sõna Rahvapartei variraportöörile. ja äh, kõigil kõnelejatel on tõesti väga vähe aega, et kõik sõna saaksid, aga härra Schultze, palun. Äh, aitäh, et andsite mulle sõna. üritan teha lühidalt, aga sellele vaatamata olulisi punkte käsitleda Äh, proua Steinruck, äh, te juba mainisite väga paljusid olulisi punkte äh, ja see, mida te rääkisite, selle kohta ma võin öelda, et paljudes punktides oleme teiega üksmeelel ja ma arvan, et meil õnnestub suhteliselt kiiresti saavutada üsna hea tulemus, vähemalt Rahvapartei ja sotsiaaldemokraatide vahel, sest et meil ei ole mingeid suuri erinevusi Äh, minu arvates on samuti tegemist väga olulise teemaga ja äh, äh, komisjoni teatises ühtekuuluv digitaalse ühesturu kohta räägitakse, et tööhõivest suhteliselt vähe ja sotsiaalkaitsest, nii et, et minu arvates oleks väga hea, kui seda temaatikat natukene laiendatakse Äh, äh, räägitakse, nii et, et väga hea on äh, see, mida te räägite siin sotsiaalpartneritest ja kõigest muust. ma arvan, et me võime siin tõesti tõmmata paralleele siseturu väljakujundamisega ja üritada sama teha ka digitaalse siseturu vallas minu arvates selles raportis jah, või arvamuses on väga olulisi asju sees, aga tahaksin mainida veel mõningaid asju, mis minu vari, kui variraportööri ja Rahvapartei esindaja jaoks eriti olulised on me peaksime rõhutama, et meil on siiski rohkem väljavaateid kui ohte, me peaksime ütlema, et digitaliseerimist on võimalik kujundada, see on, sellest võidab ühiskond, sellest võidab ka töömaailm, see võimaldab töömaailmas paindlikkust ja see tähendab, et inimesed saavad ka oma töö ja eraelu paremini kujundada, jah tööaja äh, reguleerimine, jah, see on äh, valdkond, kus sotsiaalpartnerid peaksid äh, kaasat-, kaasatud olema. ja te jah, te rääkisite ka sellest, et väga oluline, väga oluline on kaasata ka vanemaealised inimesed digitaalsesse maailma, tekib rohkem selliseid hübriidseid elukutseid, seega IKT-alased teadmised, teadmised oluline on äh, Äh, ja see praktiline ja teoreetiline väljaõpe minu arvates on selles kontekstis oluline nii-öelda äh, äh, kui kriidiaeg on läbi, ma mõtlen kriidiaja ajal seda aega, kus koolis õpilased kriidiga tahvlile kirjutasid, lapsed vajavad samuti rohkem digitaalseid teadmisi ja neid teadmisi tuleb neile juba põhikoolis äh,, algkoolis anda ning meil on Äh, jah, tõesti vaja pöörata rohkem tähelepanu väljaõppele, täiendõppele, mitme, äh, mitmetes liikmesriikides on siin äh, asjad paremini arenenud kui teises. me vajame just rohkem inimesi, kes õpivad matemaatikat, informaatikat, tehnilisi erialasid ja loomulikult me peame pöör-, vaatama, mis juhtub palkade vallas ja samuti õigusaktide kohandamine just eriti andmekaitse vaimas eh, eh, mu kõneaeg hakkab vastu saada, jah, jah, mul on veel natukene vaja rääkida, eh, mis puudutab noorsootööhõive algatust, siis peaks siin pöörama tähelepanu just, et sotsiaalselt kehvemas seisus elanikkonnagrupid omandaksid ka digitaalsed oskused Ähm, ning äh, me peaksime kasutama ära neid äh, vahendeid tööhõive edendamiseks, mis meil Euroopa Liidus on, me peaksime pöörama äh, tähelepanu suurematele investeeringutele tööhõive valdkonnas ning minu muudatusettepanekud Äh, loodetavasti leiavad äh, selles arvamuses ka kohendamist, näiteks äh, punktis kuus olen ma teinud üsna palju muudatusettepanekuid, aga teised punktid on meie arvates üsnagi vastuvõetavad, aitäh. aitäh. ECR fraktsiooni poolt saab sõna nüüd proua Trebesius. aitäh, lugupeetud esinaine Äh, proua Steinrücki arvamus äh, on ähm, äh, sotsiaaldemokraatidele omaselt üsna negatiivne digitaalse tehnoloogia kohta. proua Steinruck ütleb, et neid muutusi ei saa peatada, mis viitab sellele, et nad tahaks neid muutusi peatada. me Eh, minu arvates peavad digitaliseerumist eh, kodanikud Euroopas täna täiesti normaalseks. Amazon, Facebook eh, on meie igapäevase elu osaks. tööstusrevolutsioon sai alguse siit Euroopas ja mis puudutab digitaalset revolutsiooni, siis siin me oleme oma mõjuvõimu juba ammu äh, Äh, kaotanud. meie äh, IT-sektor äh, jääb teistest maha ja see loomulikult muudab meid majanduslikult ülejäänud maailmast sõltuvaks ja parim võimalus digitaalset võimalust ära kasutada on üritada siin just nimelt esirinnas olla ja Euroopas vajalikke tooteid ning teenuseid välja arendada. me peame saavutama äh, Eh, jällegi eh, selle, et Euroopa on IT-sektoris esirinnas ja mitte ei sörgi teises, teistel sabas. ja seetõttu me peame sellele uuele sektorile eh, palju ruumi jätma, mitte teda bürokraatiaga koormama mis, mis puudutab seaduste ja tehniliste standardite harmoniseerimist Euroopa ühisturu vallas, see on äh, Äh, äh, jah, oluline, äh, me peame looma kon rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise IT-ettevõtteid ning loomulikult peame sellesse sektorisse investeeringute tegemist hõlbustama. jah, kahjuks ei ole raportööril meie arvates õnnestunud koostada tulevikku vaatavat arvamust ja me esitame ka vastavasisulised muudatusettepanekud, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna Äh, Ulla Tornes, kes esitab ALDE fraktsiooni. aitäh, aitäh, kõigepealt tahaksin ma tänada raportööri äh, tehtud töö eest. see arvamuse eelnõu sisaldab äh, mitmeid väga häid elemente. mul on väga hea meel, et raportöör rõhutab tööhõivet ja seda, et tööhõive ja sotsiaalpoliitika peab digitaliseerimisega sammu pidama mul on väga hea meel ka, et raportöör räägib koolitusest ja haridusest ning mul on väga hea meel, et raportöör on pööranud väga suurt tähelepanu sotsiaalpartnerite kaasamisele digitaalsesse ühisturgu. aga selles arvamuses on ka elemente, millest ma puudust tunnen. kõigepealt on minu arvates väga oluline, et meie kui tööhõivekomisjon keskendume digitaliseerumise töökohtade loomise potentsiaalile. mina usun, et on rohkem võimalusi kui ohtusid, mis kaasnevad digitaalse ühisturuga. digitaalne ühisturg komisjoni eh, andmetel võib luua sadu tuhandeid uusi töökohti Euroopas, aga need töökohad eh, luuakse ainult siis, kui me mõistame, kuidas vallandada seda digitaalset potentsiaali ning eh, sellele aspektile siin raportis erilist tähelepanu ei pöörata Äh, teiseks peaksime me pöörama palju rohkem tähelepanu digitaalsetele oskustele ja teadmistele, raportöör küll möödaminnes mainib seda, aga me peaksime seda punkti palju rohkem arendama. inimeste oskused ja teadmised on äärmiselt olulised, kui Euroopa Liit tahab vallandada digitaalset potentsiaali. ning lõpetuseks peaksime paremini aru saama ning äh, Äh, soodustama digitaalsete võimaluste integreerimist Euroopa Liidu töö, Euroopa Liidu töömaailma äh, ja mina juhindun nendest kolmest seisukohast äh, edasises töös selle arvamusega, jään ootama edasist koostööd raportööriga ja tahaksin raportööri veel kord tänada tehtud töö eest. aitäh ja nüüd saab sõna kuue variraportöör Paru Oma Lopez Bermejo. suur tänu teile suur tänu raportile tehtud töö eest, olen tema ettepanekutega paljuski nõus, nagu puudu, nagu näiteks sotsiaalpartnerite osalus eh, ja ka muude punktidega olen nõus. tahaksin rääkida meie kahest suuremast prioriteedist. esimene neist peaks garanteerima seda, et tootluse suurenemine seoses digitaliseerimisega tooks tõesti kaasa töötajate olukorra paranemise peame eh, prioritiseerima mitte ainult eh, lahendusi, mis ähm, parandaks töötingimusi ja tingimusi väljaspool tööd, see peaks kaasa tooma ka paremad palgad ning samuti ka tööpäeva lühenemise. ei tohi suurendada struktuurset tööpuudust või tööalast ekspluateerimist. teiseks, eh, rääkides digitaalagendast uue majandusega seotud töötajatega Eh, eriti puudutab see eh, loomingu inimesi ja me peame garanteerima, et eh, loomingu töö väärtus säiliks, et sellega ei seostuks digi, diskrimineerimine või tagakiusamine. näiteks mõelge, mis Google'is toimub. samuti tuleb mõelda ka postiteenuste töötajate peale, mis on, kes on palju kannatanud seoses turu liberaliseerimisega. mõelgem siin Amazoni peale samuti ka äh, vale äh, majandus, äh, samuti ka hotellisektor, kus on sotsiaaltamping eriti suur, see ta seda ka seoses sellega, et kogu tööstus on, on kogunenud mõningate väheste kätte. suur tänu teile! aitäh! proua Štanoka esindab Rohelisi, palun, teil on sõna. jah, õige, tõepoolest. aitäh, võtan sõna Roheliste variraportööri Monika Vana nimel, kes täna kahjuks siin olla ei saa. me tahaksime kõigepealt tänada proua Steinrücki tehtud töö eest, me tervitame tema lähenemist ning jagame tema muret. meile tundub, et see arvamuse tekst on väga heaks aluseks esmasteks aruteludeks. meie rohelised leiame, et komisjoni ettepanek ühtse digi, digitaalse ühisturu äh, kohta Äh, sisaldab tervet rida puudusi ja nende puudustega tuleb äh, tegeleda meie komisjoni arvamuses vägagi kriitiliselt. meie arvates on äärmiselt oluline, et digitaalne tegevuskava oleks ka sotsiaalne tegevuskava. ning seetõttu esitame me mitmeid muudatusettepanekuid. me peame selles arvamuse tekstis äh, Äh, väljendama järgmisi seisukohti, me peame hoolitsema selle eest, et digitaliseerumine ei õõnesta töötajate õigusi ja ei too kaasa ebakindlaid töötingimusi. me peame looma uusi meet-, me-, mehhanisme töötajate kaitseks, äh, mis oleksid kohased digitaliseerumise kontekstis, aitäh! aitäh! proua Tegin ei ole kohal Laura Agea esindab teda, palun, teil on sõna. jah, aitäh. proua Begin on äh, paraku ära delegatsiooni visiidil ja ta palus, et ma asendaksin teda. tahaksin tänada proua Steinrücki tehtud töö eest ja ma võin talle kinnitada, et me teeme temaga koostööd selle arvamuse koostamisel. ühtne digi-, digitaalne ühisturg on üks suurimaid võimalusi, mida Euroopa peaks ära kasutama järgmise kümne-viieteistkümne aasta jooksul. digitaliseerumine on muutnud paljud asjad kergemaks ja on loonud selliseid ettevõtlusvaldkondi, mida me äh, ei oleks suutnud veel äh, aastaid tagasi ettegi kujutada. Äh, me peame praegu vabanema nendest nähtamatutest tõketest, mis sellel turul on, ma räägin siin geoblokeerimisest, rändlusest Äh, ja erinevatest äh, internetiteenustest, äh, mille kättesaadavus sõltub sellest, millisest liikmesriigist üritatakse neid teenuseid kasutada. me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liit suudaks luua tõelise ühisturu, mitte ainult ühisturu nime poolest on äärmiselt oluline tehnoloogilised muutust, et meist üle ei sõidaks, me peame neid suunama selleks, et luua meie ühiskonnas ja ettevõtetes heaolu mulle tundub, et selline lähenemine vajab äh, väga konkreetset pädevust, tihtipeale pööratakse väga vähe tähelepanu äh, digitaalsele tehnoloogiale digitaalset tehnoloogiat äh, väga palju ei kasutata, viiskümmend üheksa protsenti inimestest ainult kasutab digitaalset tehnoloogiat, nii et, et me peame äh, parandama inimeste digitaalseid oskuseid ja muide, sama puudutab VKE-sid ja äh, mikroettevõtteid, sellepärast et muidu ei suuda, jäävad nad suurtele ettevõtetele ülemaailmsel turul alla. ainult väike osa väikestest ettevõtetest saadab oma tooteid välismaale ning äh, üsna palju on siin äh, seotud ka erinevate käibemaksumääradega. Äh, on näiteks mõnel välisriigis tuleb võib-olla käibemaksu maksta viis korda rohkem kui koduriigis. antud hetkel on digitaliseerumisel nii võitjad kui kaotajad ja ma loodan, et meil õnnestub tulevikus siiski leida positiivne tasakaal Äh, äh, me ei saa eitada seda, et digitaalsed muutused tähendavad seda, et äh, väga paljud inimesed, kes ei ole väga tehnikalembesed, jäävad oma töökohast ilma, nad vajavad ümberõpet. niisiis me peame tööhõive ja sotsiaalpoliitikas pöörama tähelepanu sellele, kuidas neid inimesi aidata ma arvan, et mõnedki eesmärgid, mis me oleme seadnud, on äh, tõesti tulevikku silmas pidades vajalikud ja äh, ma esitan ka oma muudatusettepanekud raportöörile üsna peatselt. EFN-i fraktsiooni esitab härra Martin või, või ei esinda? ei. siis äh, saavad sõna ülejäänud sõnasoovijad. kõigepealt proua Morin Chartier, palun Teil on sõna kaheks minutiks maksimaalselt. aitäh, esinaine, ma üritan teha kiiresti. tahaksin tänada Juta Steinrücki ning öelda, äh, meil siin tööhõivekomisjonis on õigus äh, läheneda sellele teemale positiivselt, sellepärast et tegemist on teemaga, mis puudutab uusi tehnoloogiaid ja tihtipeale lähenetakse sellele teemale ainult majanduslikult ja tehnilisest aspektist, aga see mõjutab ka töökohti, mitte ainult praegu aga me peame arvestama ka sellega, et tehnoloogiasektor peab töökohti looma, nii et, et ma toetan väga paljusid asju, mida eh, on öeldud, härra Schulze väljendas väga selgelt Rahvapartei seisukohta, aga mina esitaksin ühe muudatusettepaneku esimese punkti kohta, ma arvan, et me peaksime suhtuma palju positiivsemalt digitaliseerumisele. Äh, tööhõivepoliitika peaks toetama üleminekut digitaliseerumisele, äh, sest ma arvan, et tulemus oleks ülimalt positiivne ja äh, proua Steinrück, te ütlesite, et üleminek Äh, digitaalsele tehnoloogiale äh, peaks äh, kaasas käima sotsiaalse ja tööhõivepoliitikaga, aga mina leian, et sinna tuleks lisada ka veel territoriaalne poliitika. ma juba rääkisin siin enne pikaajalistest töötustest ja ma tahaksin öelda, et meil siin Euroopa Liidus on ka selliseid piirkondi, kus ei ole juurdepääsu digitaalsele tehnoloogiale Äh, ja selle, sellistes piirkondades olevatel ettevõtetel puudub tulevik ja töökohtadel puudub tulevik. nii et, et kui me tahame sellist üldist äh, tööhõivealast lähenemist, äh, sotsiaalpoliitilist lähenemist, siis meil oleks vaja ka sellist territoriaalset lähenemist ja nüüd punkt neli. on oluline, et me äh, arendaksime inimeste oskusi nii nende teenuste kasutamisel kui ka nende teenuste loomisel ja rõhku tuleks panna mitte ainult äh, põhiõppele, vaid ka täiendõppele. E, e, ning ma tahaksin, et me äh, kõnelesime ka uuest tööaja korraldusest, sellepärast et uued tehnoloogiad on äärmiselt vajalikud selleks, et pereelu ja tööelu ühendada Äh, see on äh, uus viis, äh, kuidas töötajad saaksid paremini tööd teha. aitäh. aitäh. proua Jongeerius, kaks minutit, palun Äh, kaks minutit, äh, äh, mul ei lähe nii palju aega vaja, et öelda, et mul on väga hea meel, et tööhõivekomisjon selle teemaga tegeleb, sellepärast et ma arvan, et komisjoni dokument digitaalse ühisturu kohta on üsna lühinägelik. ei pööra piisavalt tähelepanu digitaliseerumise sotsiaalsetele tagajärgedele ja veel üks asi, mis minu arvates on oluline, et kui me kõneleme sellest, kuidas digitaliseerumine mõjutab tööhõivet või sotsiaalvaldkonda, eh, siis mõned inimesed eh, räägivad siin ainult Amazonist ja Google'ist, aga eh, tegelikult ei ole me veel mitte midagi näinud, me näeme, kuidas väga paljud töökohad nende muutuste tõttu muutuvad, töökohad ka kõige kõrgemal tasemel Äh, näiteks ka ülikoolides on muutunud töökohad juba ebakindlaks ähm, ning äh, samuti äh, on, on digitaliseerumine muudanud, muut-, muutnud seda, kuidas toimub postiteenuste korraldus, tervishoiuteenuste pakkumine, tootmine paljudes ettevõtetes, nii et, et minu arvates on oluline, et me selle raporti koostame ja väga oluline on ka, et me mõistaksime et tegemist on alles esimese sammuga pikas sammude reas, aga minu arvates on see arvamus hea. aitäh äh,, härra Kirike äh,. aitäh, proua Steinbrück, mulle tundub, et teie raporti teema on väga aktuaalne ja me peame raskuma kõigisse üksikasjadesse. jah, töömaailm muutub äh, Äh, pro-, sellised protsessid nagu automatiseerimine, digitaliseerimine, crowd ja click working äh, äh, on üha laiemalt levinud. selline töökorraldus pakub võimalusi, aga toob kaasa ka ohte, loob, annab inimestele lootust, aga valmistab ka pettumust. me peame mõtlema, milliseid raamtingimusi tahame me kujundada. ma mõtlen, et meie kui poliitikud peaksime konstruktiivselt sellele teemale lähenema mina ei jaga seda seisukohta, et äh, iga edasine areng on ainult oht. uued töövõimalused ei tähenda tingimata ebakindlaid töövõimalusi. Äh, äh, see võib olla aluseks uuele töökultuurile. me saame luua uue peresõbraliku töömaailma ja seda võimalust peame me ära kasutama. mina Äh, äh, olen selle teemaga ka varem kokku puutunud. Äh, paljud näiteks kirikuga seotud organisatsioonid on juba ammu rääkinud sellest, et töömaailm peaks inim, inimsõbralikult arenema ning mina oma valimisringkonnas olen juba ammu üritanud sellist uut kultuuri edendada ja see raport pakub meile võimalusi selliseks uueks töökultuuriks, uueks perekultuuriks Euroopas Eh, ma arvan, et me peaksime siin mitte pidurit vajutama, vaid pigem gaasi andma, aitäh. Thank you, Mr Schuster. aitäh ka mina äh, tahaksin tänada raportööri. Äh, äh, jah, siin selles arvamuses mainitakse kõiki olulisi asju, keskenduksin kahele asjale, mis on minu jaoks väga olulised. proua Steinruck ütles, et sotsiaalpartnerite kaasamine on äärmiselt oluline. mina leian, et me peaksime tõesti digitaalse agenda puhul tõesti nõudma ka Äh, ametlikult sotsiaalpartnerite kaasamist ja mitte nendega äh, äh, mitte ainult seda teemat arutama, vaid arutama nendega ka seda, milliseid seadusi on vaja, milliseid reegleid on vaja. minu arvates on see mõistlik. ei saa lihtsalt lubada, et asjad niisama omasoodu lähevad, vaatame, kuidas on ja siis pärast otsume Eh, samuti on vaja reegleid vaja tööaja osas, eh, samas sotsiaalkindlustuse osas, eriti crowdworking'u vallas. Eh, ja neid reegleid ei ole vaja mitte üksnes riiklikul tasandil, vaid ka otseselt Euroopa tasandil. jah, on selliseid valdkondi, kus võib-olla riiklikul tasandil reguleerimine toimib paremini, teistel juhtudel Euroopa tasandil. niisiis me peaksime siiski äh, Äh, üritama neid muutusi äh, saata, neid reguleerida ja mitte lihtsalt oodata, mis juhtub, aitäh. aitäh. Marju Lauristin järgmisena. Thank you very much. Uh, aitäh. mina olen andmekaitse variraportöör libekomisjonis ning eile libekomisjonis me käsitlesime sedasama teemat ning Äh, tahaksin rääkida samast ettepanekust, mida käsitlesime seal, et me korraldaksime ühise kohtumise nelja komisjoni jaoks IMCO tööhõive äh, libe, et me vaataksime, kuidas terviklikult läheneda sellele digitaalsele tegevuskavale, sest kõikides komisjonides äh, keskendutakse erinevatele asjadele ja see on üks asi, mida ma tahtsin teha, sellepärast et libe komisjon eile suhtus sellesse mõttesse positiivselt ja olles ka tööhõivekomisjoni liige, tahan ma öelda, et Juta on koostanud väga hea raporti, aga selles raportis äh, on äh, mõningaid punkte, mille puhul me isegi ei suuda ette kujutada, kui sügavale need lähevad, näiteks töökohtade iseloomu muutmine, muutumine, sellest kõnelesid paljud inimesed Äh, nimelt äh, tööajast arusaamine muutub, see, kus läheb piir tööaja ja äh, puhkeaja, töökoha ja kodu vahel, see piir muutub ähmaseks ning ähm, veel üks väga oluline teema on mitte inimeste liikumine, vaid töökohtade liikumine. sest kui vaadata digitaalseid teenuseid, siis meie ri-, meie riik Estonia, Eesti pakub digitaalseid teenuseid juba paljudele teistele riikidele, töökohtad liiguvad, sest erine-, digitaalseteks teenusteks on erinevad võimalused erinevates riikides ja äh, tegemist on uue tööturu osaga, digitaalse tööturu osaga ja siin äh, raportis on täiesti õigesti öeldud, et meil on vaja täiesti uut lähenemist sotsiaalkaitsele, äh, sotsiaalkindlustussüsteemile Äh, kui inimestel on ebakindlad töökohad, ähm, jah, see termin ei ole tegelikult väga selge, sellepärast et ähm, äh, digitaalses maailmas me räägime sellistest liikuvatest töökohtadest, mis saavad liikuda koos inimestega ja teenustega ühest riigist teiste äh, nii et, et me peaksime kõikide nende aspektidega tegelema, et meil oleks ka digitaalne tööturg Euroopas, mis oleks turvaline äh, Äh, aga samas ka avatud. nii et, et tahaksin raportööri tänada selle alguse eest, aga ma arvan, et me peame teemasse veelgi sügavamale minema, aitäh. aitäh. raportöör Jutta Steinrück, palun. ma arvan, et ma oma sissejuhatuses väga selgesti ütlen, et, et minu arvates on digitaalne ühisturg, äh, mida, mis pakub, asi, mis pakub suuri võimalusi äh, äh, jah, need arengud on juba toimunud ja ma, äh, ma ütlesin, et me ei saa neid digitaalseid muutusi peatada, aga ma kritiseerisin komitus, komisjoni teatist selle eest, et see on väga lühikene, et seal pööratakse tähelepanu rohkem tehnilistele väljakutsetele äh, Äh, natukene kvalifikatsiooni küsimustest kõneldakse seal ka, aga kogu see tööhõive ja sotsiaalpoliitiline valdkond äh, Äh, on minu arvates äh, jäänud tagaplaanile ja minu arvates on see sama oluline kui infrastruktuur, sellepärast et neid äh, muutusi tuleb suunata. ma arvan, et meil Euroopas on suurepärased võimalused nii kvalifikatsioonide ja tehnoloogia poolest, näiteks kui me juba algusest peale haridusse investeerime, nagu siin ka kolleegid ütlesid, ja kui me loome raamtingimused Äh, sellisel juhul äh, näen ma tõepoolest, äh, et siin saab digitaliseerumisest Euroopa jaoks üks edunäide aga me peame siin oma komisjonis kõnelema ka väljakutsetest, proua Trebe-, Trebesius ilmselt minu sõnavõttu ei kuulnud või oli ta oma eh, eel, e-, ideedes niivõrd kinni. Eh, jah, tegemist on aga kahjuks arvamusega, mille pikkus on piiratud. Eh, me peame ühiselt siin selle teksti kallal töötama ja ma arvan, et kolleegid on väga selgelt mõista andnud, et me ühiselt läheme kõik ühes suunas, me peame mõtlema tarbijate huvidele, ehitajatele, nii äh, tööandjate kui töövõtjate hüvides. autod ju ei osta autosid, seetõttu peame me mõtlema ka just nimelt äh, tööandjatele, töövõtjatele niisiis äh, ma arvan, et meie, ma näen, et meil valitseb üksmeel, tahaksin äh, Äh, tänada kõiki, kes äh, on juba väga intensiivselt minuga kaastööd teinud ja äh, mõtlevad, aidanud seda tulevikku kujundada, mille osas meil veel täpne kindlus puudub, aitäh! Interesting... suur tänu, väga huvitav arutelu ja ma olen veendunud, et tuleme asja juurde tagasi mitu korda veel, sest et me räägime siin ju üleilmastumisest, digitaliseerumisest, me räägime täiesti uuest maailmast. muudatusettepanekud, muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne üheksas september kell kaksteist keskpäeval. Läheme nüüd edasi, kolleegid. järgmine päevakorrapunkt number kümme. ja sõna saab Eurofondi esindaja härra Mascherini ja proua Ludvintš. suur tänu, proua juhataja, daamid ja kallid kolleegid, tere hommikust! kõigepealt ma tahaksin teid tänada, proua juhataja, aseesimehi tahaksin tänada ja koordinaatoreid ja kõiki liikmeid, eriti Elizabeth Morin-Chartier'd selle küllakutse eest osaleda tänasel kohtumisel ja tutvustada teile meie töö tulemusi noorte inimeste sotsiaalse kaasatuse osas täna me siis räägime meie uuringu tulemustest, keskendun noorsootagatisele, esimese aasta tulemustele ja minu kolleeg räägib siis äh, täpsemalt äh, äh, sotsiaalsest ka-, ka-, kaasatusest. me teame ju kõik, et Euroopat tabas väga tõsine majanduskriis, seitse aastat on möödunud ja vaatamata sellele, et äh, majandus on asunud taastumise teele, on äh, paljudes riikides suisa nelikümmend protsenti noortest inimestest äh, tööta. ja kõige suurem mure on see, et tekib pikaajaline tööpuudus noorte seas, nende määrad on juba väga kõrged praegugi, selle määrad meie eesmärgiks äh, on ju vältida pikalist äh, tööpuudust nende seas, sest et see halvab neid täiesti ja see toob kaasa sotsiaalse tõrjutuse ja nad tuleb tööturule saada nii kiiresti kui kiiresti. noorsootagatisest räägiti siin kojas ja jagati see arutelu kahte ossa, kõigepealt asjad, mis puudusid tööhõivet ja siis laiemalt noorte inimeste sotsiaalsest kaasatusest räägiti me teame, et tööhõive osa aluseks oli peaasjalikult äh, noorsootagatise rakendamine, aga laiem lähenemine puudutab ka siis juurdepääsu teenistusele, teenistus, teenist, teenustele kaasatust ja haavatavate gruppide kaasamisest. nõukogu võttis äh, selle ettepaneku vastu äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, seal on öeldud, et kõik noored inimesed, kes on noorem kui kakskümmend viis aastat, peaksid saama kõrge kvaliteetse töökoha jätkukoolituse praktika mm, koha nelja kuu jooksul äh, pärast äh, töötuks registreerimist või formaalse kooliharidustee lõpetamist. tegemist on sekkumisega nelja kuu jooksul ja sellega lämmatatakse äh, pikaajalise töötuse riski ja sotsiaalse tõrjutuse risk ja ette on nähtud konkreetsed kohesed meetmed ja siis pikaajaline reform selleks, et ületada tõkked, mis on traditsionaalsed äh, liikmesriikides, traditsioonilised äh, liikmesriikides, mis takistavad noortel inimestel tööturule siseneda ja võeti kasutusele integreeritud lähenemine, kõik noored inimesed on erinevad, äh, inimestel on omad vajadused, on nii-öelda alagrupid, keda iseloomustavad siis konkreetsed jooned üldiselt küll arvatakse, et üldine lähenemine peaks sobima kõigile, aga see on samas ka personaliseeritud. liikmesriikide aluspunktid on väga erinevad, mitte ainult selles osas, kui palju neid inimesi on, vaid et milliste eh, noortega on tegelikult tegemist. esimene, esimesel rakendusaastal me oleme näinud seda, et mõned liikmesriigid on võtnud väga tööturukeskse lähenemise teised on võtnud moralistliku lähenemise, kasutades noorsootagatist selleks ära, et seostada tööhõivepoliitikat hariduspoliitikaga, seostada need kutsehariduspoliitikaga. noorsootagatise alusplokiks oli see, et tuleb liikmesriikide vahel vabandust, huvipoolte vahel koostöövõrgud välja ehitada ja välja kujundada siis strateegiad, millega üldse noorte inimesteni jõuda me oleme näinud konkreetseid samme juba kuues mõõtmes kõigepealt informatsiooni ja nõu ja suuna andvate teenuste pakkumine kõikides liikmesriikides see võrk on olemas näiteks itaalias on äh, rakendatud nüüd uus strateegia millega kõigepealt kõik noored inimesed äh, said äh, intervjuule siis äh, toodi välja erinevaid meetodeid kasutada need, keda, kelle puhul on kõige suurem risk kõrvale jääda ja neid aidata siis edasi. Eh, lisaks sellele mm, infotehnoloogia vahendid, eh, veebiportaal, portaalid selleks, et jõuda inimesteni Hispaanias juulis kaks tuhat neliteist selline portaal näiteks käivitati. aga millele me oleme olnud tunnistajaks? nimelt eh, Põhjala riikides ja lõunariikides eh, on eh, tõlgendus erinev sellele, et kelle juurde peaks jõutama. enamus liikmesriikides räägitakse kõikide noorte inimesteni jõudmisest, Põhjariikides aga jõudmisest nende inimesteni, kes on kõige raskemas olukorras, kes on kõige rohkem eemaldunud ja probleem oli muidugi nendega, et kuidas jõuda nendele, kes on eemaldunud. nüüd üleminekud, kõik liikmesriigid on ülemineku meetmeid rakendanud Itaalias ja Prantsusmaal on kasutatud öö, näiteks tööd avalikus sektoris või kogukonnas selleks, et toetada noortel inimestel koolist tööle üleminekut ja ette on nähtud akrediteerimissüsteemid, samuti koolitamine ja töökogemuse saamine läbi praktika. enamus liikmesriike on rakendanud selleks meetmeid, näiteks Eestis on toodud sisse esimese töökoha programm, kus on ette nähtud siis toetused nendele tööandjatele, kes võtavad noored inimesed palgale ja garanteerivad töökoha kaheks aastaks nüüd ähm, äh, kutsekoolitus ja praktikakohad, selles osas on äh, toimunud väga suured muutused, mõned liikmesriigid on täiesti ümber kujutanud oma kutseharidussüsteemi mõned liikmesriigid, näiteks nagu Iirimaa, on äh, kasutanud äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta reformi ja seda ja sellele lisanud siis äh, tagatise. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal loodi Iirimaal reformiga uus haridus, vabandust, praktikate süsteem, kus siis tööandjad tuuakse lähemale haridussektorile sellele lisaks anti siis ka siis see noorsootagatis ja siis äh, ettevõtlikkus noorte inimeste seas mõnedes liikmesriikides, näiteks nagu Hispaanias või Kreekas, on noorsootagatisest saa-, on, on äh, ettevõtlusest saanud noorsootagatise väga oluline äh, aspekt. nüüd, millised on takistused olnud rakendamisel? peaasjalikult kolme laadi. kõigepealt väga raske oli leida part-, partnerluslähenemist, isegi kõige paremate tavade jagamise puhul, näiteks nagu äh, Ballymore'i Iirimaa projekti osas äh, kogemuste jagamine läks palju rohkem aega, kui esialgu arvati, selleks et äh, tagada partnerlus tööturu osapoolte ja haridusasutuste vahel ja avaliku sektori vahel. lisaks sellele rahastamine kuus koma neli miljardit on ette nähtud noorsootagatise elluviimiseks, aga kulud, mis äh, lähevad taristu parandamisele, on muidugi palju kõrgemad, kõrgemad ja lisaks sellele siis äh, tööturu vastuvõtuvõime ja äh, tööturu vajadused, et kust leida nendele noortele inimestele siis need töökohad. ja lõpetuseks. me oleme näinud mõningaid probleeme Äh, noorte inimesteni jõudmine selle noorsootagatisega oli üsna raske. mõnedes liikmesriikides pan-, võeti keskmesse just nimelt ainult töökoht, äh, võeti keskmisena need inimesed, kes on valmis töökoha, tööle minema, jäeti kõrvale need, keda, kelleni on jõuda raskem. ja siis äh, pakutud info kvaliteet Äh, siin tekkis see küsimus, et kas äh, tegemist on võimaluse kõigi jaoks või on mingisugune tagatis tulemusteks, kas te, kas meie eesmärgiks on mingisugune jätkusuutlik ja ajas pidev äh, lahendus välja pakkuda noortele inimestele? ja lisaks sellele on vaja struktuurireforme. selleks, et me saaksime anda individuaalset toetust, on pidanud mõned liikmesriigid oma Eh, tööturupoliitika ja ametite süsteemi täiesti ümber vaatama nii oskuste kui ka suutlikkuse puhul, näiteks Rootsis, eh, kus selline noorsootagatis väga hästi on toiminud kus eh, on ka neid noor, noori töötuid üsna suhteliselt vähe Itaalias neid on näiteks aga väga palju ja selleks on vaja rohkem ametnikke, näiteks suisa kümme tuhat. ja lisaks sellele on meil vaja ka väga tugevat äh, hindamisraamistikku selleks, et äh, õppida senistest vigadest. Äh, on vaja õppida nendest, on vaja vaadata, kas need algatused liiguvad õiges suunas või mitte tegemist on elava äh, programmiga ja me peame igas äh, punktis äh, vaatama siis, mida on tehtud, aga nüüd annaksin sõna kolleegi, kolleeg Ludvinekile edasi. suur tänu ja mina omalt poolt tahaksin ka tänada küllakutse eest ja selle eest, et andsite meile võimaluse rääkida meie uuringu peamistest äh, tulemustest, mis loodetavasti teid tulevikus aitavad. Massi rääkis juba sellest noorsoostrateegiast ja enne kui ma hakkan rääkima poliitikate ülevaatest, tooksin välja mõned olulised asjad, millele tuleb mõelda selles kontekstis. kõigepealt, vaatamata öö, äh, sellele, et äh, erinevates liikmesriikides on sotsiaalse kaasatuse jaoks erinevad definitsioonid, on äh, siiski äh, punktid, milles kõik on kokkuleppel. ja üks, mis on oluline, on see, et sotsiaalne kaasatus on palju laiem kontseptsioon kui lihtsalt vaesus ja sotsiaalne tõrjutus teiseks, kui me räägime sotsiaalsest kaasatusest, siis on oluline see, et me ei kohtle noori inimesi kui lihtsalt kasusaajaid või poliitikate kasutajaid, vaid et rõhutatakse osalusele ja nende noorte inimeste jõustamisele, et nad saaksid ise osaleda ühiskonnas, kus nad elavad. ja lõpetuseks, mis on eriti oluline poliitikate puhul, on see, et kui me räägime sotsiaalsest kaasatusest, siis on sellel erinevad mõõtmed ja osalt võime me rääkida individuaalsest versus kollektiivsest vaatevinklist, jah, me räägime noortest inimestest, kes on jäänud kõrvale, aga võib rääkida ka nendest, kes nad on kõrvale jätnud, ehk teisisõnu need süsteemsed faktorid, mis takistavad noori inimesi integreerimast tööturule, aga ka kogukonda laiemalt. Eurofondi uuringu võib-olla kõige olulisem äh, aspekt on see, et see on üsna äh, lai uuring olnud äh, kokku kahekümnes riigis ja loodetavasti paljude teie jaoks on see oluliseks infoallikaks. aga veel meeldetuseks, kui me räägime sotsiaalsest kaasatusest, siis need riigid, kes olid uurimise all, olid Rootsi, Iirimaa, Prantsusmaa, Hispaania, Bulgaaria, Taani, Ühendkuningriik, Holland, Sloveenia, Läti ja Kreeka, ütleb kõneleja ja valik langetati võtme äh, faktorite järgi äh,, sotsiaalse tõrjutuse tase, vaesuse tase, tööhõive tase äh, ja keskendusime siis konkreetsetele punktidele, näiteks nagu äh, vaimuhaiguste küsimus, mis on näiteks Põhjala riikides äh, väga terav probleem aga tuleme nüüd poliitikate juurde, ka see on väga oluline ja minu jaokski huvitav kuulata teie eelnevaid arutelusid täna. et äh, me peaksime mõtlema sellele kontekstile, kuhu need poliitikad sobitatakse ja Massi viitas siin juba rahalistele piirangutele, eelarve ja kärpeprobleemidele, mis on äh, tõsiseks probleemiks paljudes riikides, väga paljud poliitik-, poliitilised otsustajad on valuliste otsuste eest, et kuhu suunata vahendeid, mida napib. ja veel üks mõõde ja sellele eelnev arutelu ka viitas ja peegeldas seda ka vähe hästi, et tuleb mõelda sellele, et teenuste ülesehitus ja see, kuidas neid edastatakse, muutub praegu tegelikult täiesti dramaatiliselt, ühiskond muutub ja erinevatel gruppidel on erinevad vajadused ja teenused peavad ennast kohandama sellega ja digitaalse tehnoloogi-, digitaaltehnoloogilise mm, muutustega tuleb kaasa ka see, kuidas teenuseid pakutakse ja kuidas nad üldse kujundatakse. eriti, kui me räägime noortest inimestest ja sellest, kui sõltuvuses nad on eh, online vahenditest, siis eh, peavad eh, sotsiaalteenused sellega ka arvestama aga tulen nüüd poliitikate juurde, meie uuring on väga rikkalik, keskenduksin kolmele peamisele punktile. kõigepealt äh, on tegemist äh, umbes kolmekümne erineva poliitikaga. millised on äh, konkreetsed tulemused, mis võiksid olla siis poliitikutele olulised? Te, ma ütlesin, et me võime läheneda sotsiaalsele tõrjutusele individuaali, individuaali või äh, kollektiivi ähm, vaatevinklist, ähm, me jagasime siis need poliitikad äh, nii-öelda indiviidile suunatud poliitikateks ja kollektiivile suunatud äh, poliitikatele. rohkem olid levinud äh, indiviidile suunatud poliitikud, see on võib-olla seotud sellega, et noorsoopoliitika on praegu vägagi kõigil huulil, aga teisalt on väga raske muuta kogu seda süsteemi need indiviidile suunatud poliitikad keskenduvad äh, noorte inimeste äh, oskuste parandamisele või siis oskuste lõhede ületamisele ja keskendutakse ka sellele, et kuidas noored oleksid vastupanuvõimelisemad riskifaktorite vastu. kasutatakse siis koolitusi või äh, personaliseeritud töökava ja nii edasi Neid projekte oli palju Kreekas, Ühendkuningriigis ja Hispaanias. nüüd struktuurile suunatumad poliitikad, siis ka siin on kolm põhilist punkti, mis tuleks välja tuua. kõigepealt need poliitikad kui sellised keskendusid sellele, et kuidas äh, planeerimine kohalikul tasandil ja otsuse langetuspoliitikate osas oleks võimalik äh, äh, kuidas neid oleks võimalik kohandada noorte meelsemaks, kuidas äh, kaasata noori inimesi. Massimiliano ka juba mainis seda teiseks, et äh, seda noorsootagatise osas ja see on nii ka sotsiaalse kaasatuse poliitikate puhul, et on poliitikaid, mis keskenduvad täiskasvanud inimeste oskuste suurendamiseks, äh, kes töötavad noorte inimestega Kreekas, Bulgaarias näiteks kolmas väga oluline iseloomujoon on see, et need poliitikad ületavad, üritavad koguda tõendeid, välja tuua need probleemid, millega inimesed on silmitsi, selleks, et neid poliitikaid ka siis tõeliselt muuta ja tagada see, et sotsiaal, sotsiaalse kaasatuse poliitikad öö, ähm, oleks, rakenduksid ka tegelikkuses kuid me võime poliitikatele läheneda ka teistmoodi nimelt küsida, et mis ajahetkel poliitika sekkub. ja siin me võime lahterdada siis poliitikat kahte suunda, ennetav poliitika ja täiendav poliitika. ennetav poliitika, nii nagu see nimigi juba ütleb, sekkuvad siis sellel hetkel, kui hakatakse mingisuguse asja arengut ennetama, näiteks mõne kogukondades kaalutakse teatud riskigruppe, üldiselt keskenduvad need väga suurele hulgale noortele inimestele. Äh, need on siis poliitikad, mis räägivad äh, sotsiaalsete võrkude toestamist, äh, inimestele jõu andmist, tahetakse tuua inimesed mitte ainult, tähendab, tahetakse tuua inimesed mitte ainult tööturule, vaid ka oma kogukondadele lähemale ja siis need kompenseerivad poliitikad noh, ka siit me välja lugeda, et need on siis need poliitikad, mis üritavad hüvitada öö, mõnda tekkinud öö, probleemi juba, näiteks öö, kui on tekkinud probleeme koolist tööle minekul, siis kasutatakse neid poliitikaid selle aluseks võib olla, need võivad olla samuti suunatud äh, mingile konkreetsele grupile või noorte inimeste staatusele, ma mõtlen siin näiteks praegu puuetega noortele inimestele, mis võivad sellise poliitika kaasa tuua või ähm, äh, migratsioonitaustaga noori inimesi. Need poliitikad siis käivituvad konkreetselt nende kogukondade jaoks ja lisaks äh, sellele võib nad, äh, võib neile läheneda ka selle läbi, et äh, mismoodi neid poliitikaid ellu viiakse, Hispaanias on väga palju spordiprogramme, tervishoid ja nii edasi. nagu Bulgaarias ja Lätis. ja minu viimane märkus, sellele pööras meie uuring samuti väga palju tähelepanu ja ressurssi, nimelt äh, noorte äh, kaasatus on väga, osalus, me analüüsime seda, mida tähendab osalemine ja oleme toonud välja mõned probleemid, mis meie meelest on esile kerkinud ja et mik-, mis on põhjustanud siis selle, et noored lihtsalt ei osale või ei osale nii, nagu on ette nähtud. Massimiliano ise juba ka viitas sellele et on teatud äh, noortegrupid, kelleni on väga raske jõuda, on paljud riigid, äh, kes tegelevad ainult nendega, kellega on niikuinii lihtne tegeleda, äh, nii et meie meelest peaks tegema rohkem selleks, et jõuda nendele, kes on kõige halvemas olukorras ja teiseks osaluse ulatus, tundub, et on lihtsam kaasata inimesi läbi spordi, kultuuri või vaba aja veetmise vahendite ja väga raske on sotsiaalse või poliitilise tegevusega neid kaasata nii et meil peaks olema rohkem poliitikaid, mis keskenduvad sellele ja lisaks sellele on alati pinge kollektiivse osalis, osaluse ja äh, indiviidi vahel, et meil on vaja poliitikaid, mis keskenduvad indiviidile ja lõpetuseks väga paljudes liikmesriikides oli kuulda, et suhtumine teenusepakkuja või äh, ametnikkonna seas või kogukonna seas äh, noorte suhtes ja noorte osaluse suhtes oli äh, tõrjuv nii et me ei peaks keskenduma mitte ainult noortele inimestele, vaid kogukonnale lai-, laiemalt ja minu viimane slaid võtab kokku öö, äh, kõige selle, millele ma tahtsin tähelepanu viidata. mõneti on tegemist väga olulise nädalaga, mitte ainult ei toimu praegu öö, äh, siin kõrvalmajas ülemkogu, vaid ka sellepärast, et öö, äh, reedel võtab ÜRO peaassamblee vastu äh, säästvad arengu eesmärgid, mis äh, aastatuhande eesmärgid äh, välja vahetavad ja väga paljud nendest eesmärkidest on olulised Euroopa jaoks ja meie noorte inimeste jaoks. näiteks üks eesmärk on vaesuse vähendamine, sotsiaalne kaasatus, ebavõrdsuse vähendamine liikmesriikide vahel ja sees, võrdsete võimaluste pakkumine kõigile Eh, kvaliteetne eh, informatsioon, eh, millest Massimiliano rääkis ja siis kõrgekvaliteetsed töökohad. nii et ma loodan, et meie raport ja meie uuringu tulemused ja ka riigipõhised uuringut, mille me, mida me hea meelega jagame teile, kui te seda soovite, on teile tulevikus kasulikud. suur tänu Äh, kolleegid äh, äh, Maškerini ja Ludvinek, suur tänu selle tänase esitluse eest. minu meelest väga oluline info, mis minuni jõudis ja ma olen isiklikult ausalt öeldes teile väga tänulik, aga räägin sellest asjast täpsemalt, kui minu kord on. aga nüüd siis sõna kolleegidel, proua Morin Chartier. Merci suur tänu teile, proua esimees, suur tänu selle eest, et korraldasite selle kuulamise. me, on vaja teie ülevaadet, meil on vaja teie andmeid, et täiendada eh, oma eh, poliitikat, mida parasjagu välja töötame, millele pühendume ja me ei jäta midagi juhuse hooleks. täna hommikused arutelud olid selle tunnistajaks sooviksin rõhutada teatud punkte, mida te mainisite meie väljakutsete hulgas. Äh, on ikka väljakutseid, äh, on konflikte, segadusi ning me kõik äh, sellega tegeleme. nüüd, mis puudutab väljakutseid, siis esimene väljakutse, millega peame tegelema, puudutab individualiseerimist see on see, mis on kõige raskem osa äh, andmetele reageerimisel massifi äh, massi äh, me oleme, me oleme harjunud tegelema ainult laiendamisega, aga mitte individualiseerimisega, kohast, isikule kohastamisega on selliseid vaeseid, kes otsivad tööd ja nad ei oska seda enam teha. ning eh, praegusel hetkel me ei saa loota, et poliitika osutub edukaks, kui eh, ei suu, suuda olemasolevad andmed igale indiviidile vajalikult kohaldada. Eh, nüüd teiseks, kui igal aastal tuleb juurde hulk noori töötuid. ja see tähendab siis seda, et sellele, äh, kogu sellele hulgale äh, tuleb leida individuaalne lähenemine ning äh, praegusel hetkel ainult väike osa noortest tunneb, et tema, nende juhtumeid käsitletakse individuaalselt ning äh, peab ütlema, et just sellepärast, et kuna ollakse harjunud äh, hulkadele pühendatud poliitikat välja töötama, unustatakse ära indiviid, aga kui me soovime, et meie noorsootagatis ja muud sellised poliitikad osutuks edukaks, siis peaksime me kõik koos selle peale mõtlema, sest see on võtmetähtsusega teine väljakutse. meie poliitika Eh, on suunatud järgmisele viieteistkümnele, kahekümnele aastale. ning eh, need eh, keskenduvad siis neile noortele, kes on suureks saanud, vanaks saanud. Need on noored, kes pole tööturule tulnud, kes Äh, ning nende koolitus, nende ettevalmistus ei vasta ühiskonna vajadustele ja äh, need on inimesed vanuses kakskümmend viis, kolmkümmend aastat. Need äh, ei saa võrrelda neid inimesi, kes on tööturule tulnud ja siis töötuks jäänud. ma räägin eelkõige räägime neist inimestest, kellel on samad vajadused kui kahekümne viie, kolmekümne aastastel inimestel, aga nad on meie radarist väljas ning kolmas väljakutse on see, et peame väga erinevatele vajadustele reageerima. räägime inimestest, kes eh, ei ole eh, saanud mingisugust eh, haridust või ettevalmistust ja ei ole tööturule tulnud ning diplomeeritud noortest, kes ei suuda endale piisavalt ei suuda endale tööd leida vastavalt oma väljaõppele. ning nüüd eh, räägiksin lõpetuseks suurest lahingust, mis minu jaoks eh, on eh, see, et väljaõpe või koolitus, haridus, akadeemiline haridus ning kogemus, mida oodatakse tööle asudes äh, kõik see, kui ehm, kokku panna andmebaasi, mis peaks keskenduma eelkõige oskustele ja pädevustele. see tähendab siis seda, et kõikides Euroopa riikides tuleb muuta meie ehm, seisukohti, meie lähenemist väljaõppele ehm, ning kolmandaks mul oli kahju teist, sest mina olen samuti sellega äh, probleeme olnud pidevalt äh,. segadus tekib noorsootagatise ja noorte töökohtade loomise toetuse vastu ning see rahast, millest me rääkisime, oli just suunatud poliitikale noorte tööturule toomiseks, sest äh, no, äh, noorsootagatise ei ole seotud kuue miljardi euroga noorsootagatist toetatakse eriti neis piirkondades, kus on üle kahekümne viie protsendi noortest vanuses viisteist kuni kakskümmend viis aastat, kes on töötust. vabandust, et ma teid siin eh, sel teemal pikemalt rääkima hakkasin, aga eh, eh, Youth Employment Initiative on tekitanud tohutut segadust koha peal liikmesriikides, kokkuvõttes ei teata enam, eh, mida sellest eh, noorsoo tagatisest eh, õigeti, õieti arvata. minu meelest muudab see olukorra keerulisemaks ja rõhutab tõesti seda, et Youth Employment Initiative öeldakse, et tuleb lihtsalt öelda, et see on lihtsalt noorsoo tagatise tugevdamiseks mõeldud eh, kõige suurema tööpuudusega eh, piirkondades. ja üks hetk, üks hetk, ütleb kõneleja. see on nüüd viimane punkt. Eh, ehk siis arendame välja mobiilsusvõimalused see puudutab väljaõpet äh, ja diagnostikat, äh, noorte mobiilsus äh, on äärmiselt oluline. mina leian, et seda tutvustama koha peal näiteks kohalikes kultuurimajades, rahvamajades ja mujal, see on äärmiselt oluline, sest eelkõige esmaselt tuleb noortele anda tagasi usk neisse endile, tähtis, need leiavad, need on alla surutud alandatult eh, eh, tööpuuduse, võimaluste puuduse pärast ja selleks on mobiilsuse toetamine üks kõige olulisemaid võimalusi. suur tänu teile, proua raportöör, annaksin nüüd sõna variraportööridele ja vabandan ette juba, et meil on ainult viisteist minutit aega seega eh, annaksin teile mõlemale kaheks minutiks sõna olukord on väga kahetsusväärne, sest arutelu on huvitav, kuid ma sooviksin enne veel ka oma, meie külalistele sõna anda. kõigepealt sotsiaaldemokraatide esindaja. Thank you uh.... suur tänu, esimees. mul on hea meel võimaluse eest äh, arutelul osaleda. sooviksin äh, selle ettekande eest aitäh öelda, loen selle läbi suure huviga ning äh, suur tänu härra Moscherini ja proua Ludvinikile selle eest, et nad nii sisuka ettekande esitasid. raportit oli hädasti vaja. praegusel hetkel töötatakse välja programme nagu näiteks äh, noorsootagatise ja Youth Employment Initiative'i, mis on väga äh, oluline selleks samuti, et teada, mis on nende kahe programmiga Euroopas peale hakatud oluline on ka näha, kas saavutatud on tulemusi. mõned kuud tagasi tegime koostööd kolleegidega, kes siin avaldasid soovi komisjoni ettepanek kiiresti läbi suruda, mis puudutas siis selle noorsootagatisi rahastusmeedet, leidsime, et ettepanek on õigeaegne ja vajalik. see oli võimaluseks ka äh, vaadata, mis toimub liikmesriikides noorsootagatisi äh, ja noorsoogarantii äh, võimalusi ära kasutatakse, tulemused on äh, erinevad. teame, et teenuse, riigiteenused on nõrgemad mõnel pool, samuti ei suudeta piisavalt, ei ole vastuvõtu piisavalt suur, ei suudeta operatiivprogramme läbi viia, mis oleks vajalikud noorsootagatise kasutamiseks. teame, et on toimunud teatud rikkumised selles fondis ka seotud, seal teame ka, et eh, ligipääs programmidele puuetega inimeste jaoks ei leidnud õiget käsitlemist. kõik see vajab eh, pidevat eh, ja lõplikku lahendust. loodetavasti suudame kasutusele võtta piisa-, õigete meetmed, õiged tegevused me ütleme pidevalt, et nende programmide mitteelluviimine on austuse puudus noorte Euroop-, eurooplaste vastu. see on suureks koormaks kogu Euroopale. loodetavasti raport äh, annab hea ülevaate ka nende programmide äh, praeguse olukorra kohta. on viimane aeg, et Euroopa Liidu liikmesriigid annaks märku sellest, et nad soovivad noorsootagatise äh, ja soorsoo- äh,, sotsiaalsed õigused äh, enda prioriteediks seada, see tähendab seda, et meil on eh, vaja alustada ka eh, sellega tegelemist Euroopa poolaasta raames, võttes arvesse komisjoni poolseid riigipõhiseid soovitusi. peame arvesse võtma sotsiaalset distsipliini meie majanduse eh, edasisel aremisel, palume, et liikmesriigid toimiks, nad tegutseks ja mitte ei tegeleks ainult kärpepoliitikaga. suur tänu teile ja olen valmis edasi koostööd tegema kõigi osapooltega, aitäh! suur tänu. proua Žitnovskat ei ole siin. kas keegi ECR-i fraktsioonist soovib sõna võtta? proua Labajeva on samuti puudu. Vajuva, eh, kas keegi soovib Alde nimel sõna võtta, siis annan sõna eh, proua Suberile. Muito obrigada. Um, eu queria também agradecer. A... suur tänu teile. mina samuti sooviksin tänada Eurofondi eh, töötajaid selle ettekande eest. sooviksin esitada täpselt kolm väga konkreetset küsimust eh, teie ettekande kohta. kõigepealt esimeses sõnavõtus mainiti kuut valdkonda, kus noorsootagatist rakendatakse. ehk siis nõustamine, üleminek koolist tööle, praktikandi kohad, koolitused ning noorte, noorte ettevõtted. tahaksin teada, mis neist kuuest valdkonnast teie meelest on äh, olnud äh, kõige mõjutatum? millele on keskendunud äh, enamus tegevustest? teine küsimus on seotud järgmiste aspektidega. on ilmselge, et üks kõige pol-, mm, kõige keerulisemaid küsimusi noorsootagatisega seoses äh, on see, et ei tea, kas äh, noored selle abil saavad või ei suurema, äh, tugevama seljataguse tuleviku jaoks, et nad saaks et nad saaks mingisuguse garantii oma tuleviku jaoks, kas on mingisugune lootus, kas on võimalus noorsootagatise ja selle rakenduse nii vahel noorsootagatise ja, ja paremate töökohtade vahel, kas sellist sidet on võimalik tuvastada ja veel isiklikumalt olen aru saanud, et üksteist riigi osales selles äh, uuringus. minu koduriik Portugal ei olnud sellesse kaasatud. ma tahaksin teada, miks, äh, võttes arvesse, et üks kriteeriumitel peaks olema töötuse äh, ja vaesuse tasand ja Portugalis on mõlemad probleemiks. ma tahaks teada, miks Portugali arvesse ei võetud uuringu läbiviimisel. suur tänu kas, ähm, kas härra äh, Randke on kohal, ei ole. kui keegi teine sõna ei soovi äh, saada, annaksin sõna nüüd meie külalistele. kuid kõigepealt sooviksin midagi öelda. mina olen äärmiselt skeptiline selle äh, tagatise, selle programmi suhtes äh, arvan, et äh, võiksime samad vahendid suunata näiteks Erasmuse programmi, mis mulle tundub palju tõhusam olevat. nüüd äh, olles ära kuulanud meie eksperdid, olen valmis äh, oma seisukohti muutma. ma tervitan teie valmisolekut äh, Eh, olla eriti võimaluse korral paindlikum. Eh, te ütlesite, et partnerlus on tihtipeale eh, raskesti saavutatav. millised on konkreetsed raskused, mida teha selleks, et selline olukord ei tekiks? samuti rõhutasite, kui keeruline on, keerulised on väljaõppe ja haridusega seotud küsimused, millised oleks teie meelest võimalikud lahendused, mis olukorda võimaldaksid parandada? Te mainisite eh, tõukefondide kasutamist. milliseid reforme tuleks läbi viia, et lihtsustada eh, noorte tööturule pääse ning millised eh, on vahendid, mida oleks võimalik rakendada selleks, et noorte elu lihtsamaks teha? suur tänu teie kommentaaride ja küsimuste eest. siis ma vabandan selle eest, et minu sõnastus äh, valesti äh, tõlgendamiseni viis, äh, proua Maranšatsi parandas mind. jah, ütlesin alguses, et praegu on kriisi seitsmes aasta ning need, kes olid viis aastat tagasi töötud, äh, liiguvad juba järgmisse kategooriasse ning äh, äh, tööturu küsimus ei ole seotud kahe tuhande viieteistkümne, kahekümne neljanda aasta küsimusega, tegelikult on see seotud turu, kriisi kestmisega. nii et ja nüüd, mis puudutab liikmesriike, siis äh, Itaalia on laiendanud vanusekategooriat, äh, mis võimaldab äh, siis, äh, võimaldab osaleda selles programmis viieteistkümnendalt kahekümne neljanda eluaastani asemel ka viieteistkümne kahekümne üheksanda eluaastani. nii et Mm, ma ei tea, kas selline eakategooria laiendamine võib kaasa tuua eh, probleeme. nüüd, mis puudutab eh, isiku kohastamist. isikukohane toetus eh, on noorsootagatise nurgakivi, eriti riikides, kus noorsootagatis on enne toiminud, näeme, et oleme näinud äh, Eh, see on kõige parem võimalus, eh, kõige parem garantii selleks, et erinevate vahenditega noored tööturule tuua, tuleb lihtsalt eh, sobitavuse optimeerimisega tegeleda. mõningates liikmesriikides isikupõhise toetuse omistamine on nagu mingisugune kompernikuse revolutsioon tööturul, tööturuteenuste osas see peaks olema protsess, mis aitaks muuta seisukohti ja lähenemist. kõik, kuid me kõik teame, et isikupõhine lähenemine on kõige edukam. ning äh, need küsimused, küsimuste päevakorda tõstmine, noorsoo tagatise päevakorda tõstmine Eh, on eh, äärmiselt oluline osa, nagu seda ka struktuuripõhiste barjääride ärakaotamine tööturul. liikmesriigid eh, Äh, on, on vaeva näinud individuaalse lähenemise arendamisega ning sel muutuste läbiviimisega äh, tavadesse, millega mm, noorsooküsimusi on lahendatud. see, et noored programmis osales, me teate, et osalus programmis algab siis, kui ähm, registreeritakse ennast Töötukassas see ja äh, äh, töötusamet, teised riigiametid peavad kasulikku teenust osutama neile noortele, kuid tihtipeale on asi väga segane just riikides, kus töötus on väga kõrge. sellise usalduse suurendamine näidatamine, et selline programm on kasulik, aitab äh, nende noorte hulga suurendada, kes selles äh, programmis äh, soovivad osaleda. usalduse puudus on ka üks suurematest raskustest, mis ei lase eduka partnerluse lähenemise välja töötada mõningates riikides. samuti ka Eh, tihtipeale tuntakse, nagu poleks eh, eh, keegi selle algatuse taga, nagu oleks need jaotatud algatused, oleme seda täheldanud mõningates liikmesriikides. oleme vaata-, jälginud seda, kuidas sellist partnerlust üles ehitada selle, see võttis äh, äh, kauem aega, kui partnerlus äh, tekkis, oli see väga kasulik ja nüüd lõpetan. Reform puudutas näiteks riiklikke töötukassasid, mille tegevust tuli parandada, ümber mõelda mõningates liikmesriikides, et individuaalne lähenemine välja töötada mitte ainult noorte, vaid kõik kogu ülejäänud elanikkonna jaoks ja Portugal. viimane küsimus puudutas Portugali. Eh, olime, ei, me ei kasvanud teda oma uuringusse, sest meie vahendid, finantsvahendid olid piiratud, pidime keskenduma teatud riikidele, kuid teame Portugali probleeme väga hästi. meie teooria on see Äh, et Portugali problemaatika, ütleme, eh, probleem, töötuse on madalam kui va, tema Vahemere naabrite oma. suur tänu. ma räägin väga lühidalt, see eh, puudutab eh, vanuse küsimust, see on väga oluline, mida tuleb arvesse võtta, sest see ei puuduta mitte ainult seda, et inimesed leiaks endale töökohad, vaid äh, kuuleme tihtipeale ka töötavatest vaestest, oleks äh, oluline, et üleminek haridusfaasist tööfaasi oleks sujuv ja et äh, ei langetaks tagasi, mis puudutab partnerlusväljakutseid, individuaalset lähenemist, siis äh, üks punkt, mida see uurimus väga selgelt näitab, on see, et tuleb olema, et lähenemine peab olema ülevaatlik Eh, noorematel võivad olla paljusid eh, probleeme, neil võib olla näiteks transpordiprobleeme, neil võib olla terviseprobleeme, neil võib olla elukohaprobleeme ning nendega tuleb samaaegselt tegeleda, et garanteerida see, et noor eh, suudaks jõuda jätkusuutlikult tööturule. on võimalik töökoht leida kellelegi, kuid muude probleemidega seoses äh, Eh, see isik võib jääda tööturust kaugele väga pikaks ajaks eh, ning eh, jääda lausa tööturult kõrvale. ja Portugalist ma ei hakka detailselt rääkima, sest minu kolleeg sellest juba mainis. see oli seotud sellega, et meie enda finantsvõimalused olid piiratud, kuid kindlasti jääda teemaks, millega me edasi tegeleme ja kui me leiame, et äh, selle riigiga tasub pikemalt edasi tegeleda, siis me seda ka teeme, aitäh. suur tänu. sooviksin veel kord vabandada selle eest, et äh, kõneaega äh, nii piiratult oli, suur tänu kõigile osalistele meie aruteludes, suur tänu ka tõlkidele ning ootan teid tagasi meie kohtumisele täna pärastlõunal.